that uh... mul on alati väga hea meel, et Jeffrey eh, ei suuda ära oodata, et Euroopa välispoliitika nüüd ikka uusi algatusi teeks. So, ladies and gentlemen, let's start. daamid ja härrad, alustagem. Läheme päevakorra juurde. ootame siiski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 kas teil on veel midagi lisada? jah, palun, härra Peeterle. Eh, thank you very much, eh, Mr Chairman uh.... suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel, et meil õnnestus kokkuleppele jõuda lähenemise osas, mis on kirjas ka hääletusnimekirjas. tahtsin veel lisada, et ma ei toeta uusi muudatusettepanekuid, ma arvan, mis puudutab mugavusnaisi, siis see, mida peaminister Aabe viimati oma avalduses ütles selle kohta, ma arvan, et ei ole vaja tema avaldusi siin soovitada ja sellepärast ma arvan, et jäägem selle lähenemise juurde, et keskendugem tulevikule äh, ja ärgem rääkigem mineviku lahendamatu küsimustest, see on minu seisukoht. suur tänu! alustagem siis muudatusettepanek kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viisteist koos suulise muudatusettepanekuga kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend poolt vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend viis poolt, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, ja kolmkümmend koos, nelikümmend kaks ja kolmkümmend koos, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend ne-, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, vabandust, langeb ära, kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. hääletame elektrooniliselt kogu projekti üle muudetud kujul. hääletus on alanud. ah, kaart ka vajab sisse pista. You are in favor? Uh, um, hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud nelikümmend kuus, nelikümmend seitse poolt, mitte keegi vastu, üheksa erapooletut. palju õnne raportöörile. Läheme edasi Euroopa Liidu ja Gruusia vaheline raamleping, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Congratulations to the rapporteur. Also ich muss vorstellen, dieses ma kujutan ette, et see tulemus on palju parem kui see, mis Krimmil saavutati. ühehäälselt vastu võetud, palju õnne. palju õnne, kolleeg Liisek. Läheme edasi, päevakorrapunkt number kaksteist. see on Magnitski juhtum. kas on märkusi selle kohta? raportöör? ei? siis muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis, neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist, tegemist on äh, keelelise küsimusega, see lahendatakse niisama, kaksteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, edasi nelikümmend kaheksa. ei siiski nelikümmend üheksa, kolleeg Protasevitš on tõesti siin väga palju töötanud äh, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja elektrooniline hääletus projekti üle muudetud kujul. hääletus on alanud. Tee. Camille Tee oder sowas. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud viiskümmend kolm poolt, üks vastu, kaks erapooletut. palju õnne raportöörile, proua Ojulandile. edasi päevakorrapunkt number kolmteist, ÜRO ja raportööriks härra Lambsdorff, graaf Lambsdorff, kas ta on kohal? ei. eks ta tekitab jamasid kuskil mujal kes asendab teda, proua Neits. siis eeldame, et härra Lambsdorfi vaim hõljub siin meie kohal ja läheme kompromissettepaneku A juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud, edasi üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud kolmteist, kes poolt? üht-teist soovite kontrollida? jah, minugi poolest. üksteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kes see oli? kes karjus, et kontrollime? tere hommikust ka teile! vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sotsid ei hääletanud. Kata, Richard, you promised me jaa, aga Richard, sa lubasid mulle. see, mida ma sulle magamistoas rääkisin, seda ei peaks äkki avalikkuse ees ütlema. kolmkümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu. jah, ta siin soovib inimestele kaks korda rõõmu teha, et kõigepealt anda lubaduse, siis veel sellest lubadusest ka kinni pidada. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek E, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend viis, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek F, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek G, kes on poolt, me oleme kompromiss G juures see tuleb alles pärast. tere hommikust ka sulle, kompromissettepanek G. vastu erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek hash poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, edasi muudatusettepanek viiskümmend viis, teine osa. kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek I poolt, vastu võetud. viiskümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek G, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud saalis räägitakse mikrofonita. ja aga me hääletasime seda, vastab esimees ja selle poolt hääletati. tuleb kontrollida kuutekümmet nelja Yes, geschlossen. hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. viis, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. liberaalid hääletasid ju poolt. või poolt ja vastu korraga kuuskümmend kuus hääletus on alanud ja kohe ka lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kahekümne viie vastu. kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromiss ka, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt vastu erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek L poolt, vastu erapooletu, vastu võetud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek M poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud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 vähemalt minu fraktsioonil on teatud muudatusettepanekute osas teistsugune seisukoht. TV2, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. TV6 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. TV8 poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. TV9 poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. TV11 poolt, vastu liberaalid ei hääleta enam üldse või? TV üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. järgmise viski teeb meile kolleeg Peeterle välja, TV üksteist hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. TV kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. TV kolmteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. TV kuusteist poolt, vastu, erapooletu. TV kuusteist, kes on poolt? vastu, ära, jah, vastu võetud siiski. TV seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. TV seitseteist, kontrollime Katalina. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud kakskümmend üks kolmekümne kuue vastu. TV üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi TV kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, TV kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. ja nüüd hääletame projekti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 14. Läheme päevakorrapunkti number neliteist juurde. ah jaa, tulemus ka, hääletus on lõppenud. härra Lambsdorff on nagunii juba minema sõitnud. nelikümmend kuus poolt, seitse vastu, kaks erapooletut. palju õnne. ja nüüd päevakorrapunkt mis puudutab puudutab Montenegro Vabariigiga stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli. elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelikümmend üheksa poolt, mitte keegi vastu, mitte keegi erapooletu. palju õnne ka meie Horvaatia sõpradele. päevakorrapunkt number viisteist. Iraan. soovitus nõukogule, komisjonile ja välisteenistusele nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend kuus kahekümne kuue vastu tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt nelikümmend viis poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. enamus komisjonist on juba vist alla kirjutanud. kas nüüd juba tulevad need lood või? hääletus on lõppenud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 nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Abstimmung schon. Jetzt gib mir mal die Unterlagen. Willst du ständig prüfen? Ja.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 kakskümmend seitse kahekümne viie vastu vastu võetud, aga mis asi see oli, mida me hääletasime? nelikümmend üheksa, okei okay,, viiskümmend siis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Mal sehen, den 50. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitlen Iraani läbirääkimiste delegatsiooni selle puhul. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu? erapooletu? tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse kahekümne kuue vastu vastu võetud Ich werde jetzt gegen den Bericht stimmen. Hm? kompromiss eins. kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi seitsekümmend kolm, poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. kompromiss, kompromiss viis. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. Antrag mit 26 zu 25 angenommen. kakskümmend kuus, kahekümne viie vastu vastu võetud, sada seitse järgmiseks ärge küsige minu käest, mis kompromissid need on, mis võetakse vastu ühe poolthäälega rohkem kui vastuhääli, sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi sada üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud see polnud selge. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, vastu võetud siiski või siiski tagasi lükatud. kontrollime, sada kaksteist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kolmteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada neliteist langeb ära, sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu hundred twenty two sada kakskümmend kaks. ilma suulise muudatusettepanekuta. hääletame ainult sada kahtekümmet kahte, nii nagu ta on. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kaksteist neljakümne vastu tagasi lükatud. sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa, kompromiss üheksa. härra Kelam, jah. Thank you, Chairman suur tänu! me leiame, et muudatusettepanek äh, neliteist ei, sada nelikümmend ei ole kaetud, nii et me soovime, et selle üle eraldi hääletatakse. härra raportöör, kas te olete selle vastu? Eh, jah, suur tänu. sada nelikümmend, see on kaetud kompromissettepanekuga üks hetk. sest see muudatusettepanek räägib hukkamistest, aga on terve rida muid muudatusettepanekuid erinevate numbritega äh, hukkamiste arvu kohta. ja kompromissettepanekus räägitakse kõrgest arvust äh, hukkamistest, sellepärast et meil ei ole mitte mingeid tõestatud numbreid ja just sellepärast ütlememegi äh, suur arv. ma ei hak-, kui me hakkame siin numbrite üle hääletama, härra Kelami numbrite üle, siis me peame kõikide numbrite üle hääletama hakkama. härra Salafranca, härra esimeest, tegemist on sekretäriaadi edastatud nimekirjaga ja seal ei ole seda kompromissettepanekut kirjas. on ju täiesti selge, et see ei ole kaetud, seda ei ole kompromissettepanekus kirjas ja sellepärast tuleb selle üle hääletada proua Munis, palun veel kord. jah, suur tänu. siin on puuduv nimekiri, sada nelikümmend on sisuliselt kirjas, saja neljakümne sisu on kompromissettepanekus kirjas. aga seda ei ole siia nimekirja kirja pandud, tegemist on veaga, aga kui te loete seda sisuliselt, siis teil oli just see, mida ma just selgitasin me räägime kõrgest arvust hukkamistest äh, ja muudatusettepanek sada nelikümmend ütleb kuussada viiskümmend hukkamist ja üks räägib kuuesaja seitsmekümnest, siis on meil üks, mis valmib üle viiesaja hukkamise, nii et kõige parem oleks, kui me lihtsalt ütleme, et siin on kõrge arv hukkamisi. see on kõigest äh, viga hääletusnimekirjas. Kelam. härra Kelam, palun. suur tänu ma ei ole raportööriga nõus, sest selle muudatusettepaneku mõte on see, et me nii-öelda äh, lööme häirekellasid samal ajal, kui kompromissettepanekus lihtsalt tuuakse see kõrgarv välja. täiesti ilmselge on see, et me teame, kui palju inimesi on hukatud ja me tahaksime selle numbri juurde jääda, nii et me palume siiski eraldi hääletust Ist es denn eine Möglichkeit? kas oleks meil mingi võimalus siiski, siin on teatud uh, uued sisulised küsimused sees, siin on Amnesty International ja ÜRO mainitud uh,, lööb nii-öelda häirekella, mis on uh, midagi muud kui see, et avaldab muret uh, kas Rahvapartei oleks nõus, et jääme selle kõrge arvu juurde ja siis er hääletame eraldi selle üle, kas tuleb kasutada seda teistsugust sõnastust, et eh, eh, see, mis puudutab häirekellasid ja ÜRO-d ja Amnesty Internationali ja seda viimast lauset, nii et me tuleme nii-öelda raportöörile vastu numbrite osas, aga sisulisest küljest hääletame eraldi. ma eeldan, et see oleks selline õiglane lahendus, olete te nõus? proua Muniz, palun Sí, gracias, presidente, gracias por esa propuesta. suur tänu, suur tänu selle ettepaneku eest. jah, me võime kompromissettepanekut tõesti muuta, kus siin on tõesti avaldab seda jätkuvalt äh, suurt muret, seda me võiksime öelda. et me avaldame oma suurt muret, see on ju kompromissis juba kirjas mina teeksin ettepaneku, et see viimane lause, mis ei ole kompromissis kirjas, ma teen nüüd sellise ettepaneku, et me paneme sinna selle kõrge arvu või mis seal ka kirjas poleks, high number inglise keeles, selle paneme me sisse, numbrid, võtame Kelami muudatusettepanekust välja ja hääletame ülejäänud teksti üle, mis on teistsugune ja siis keeleliselt kohandame seda veel. nõus? kes toetab seda ettepanek, Elami ja teiste ettepanekut nii-öelda muudetud kujul, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud? edasi, kui soovite kontrollida, jah, vahel peaksid raportöörid ka olema kenad teiste vastu Uh, no, no, sorry, I've made a mistake. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud, vastu võetud. Without the figures, huh? Without the figures, but everything else. ilma numbritega, aga kõik muu sisse. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu. sada nelikümmend viis on täpselt sama lugu jälle. rahvapartei ei ole nõus, et see on kaetud causes of see ei ole kaetud. see ei ole kaetud. nii et peame hääletama ka sada nelikümmend viit. proua Muniz. presidente, yo no tengo inconveniente en votar todo, incluso en no haber hecho suur tänu, mul ei ole midagi selle vastu. me võime ka kõik äh, eraldi läbi hääletada, meil on ju siin teatud kompromissettepanekud, mille me töötasime välja Rahvaparteiga aga sekretäriaadi poolt ette valmistatud hääletusnimekirjas on kirjas, et langeb ära, kui kompromiss üheksa vastu võetakse, nii et kompromiss üheksa, kui see vastu võetakse, siis see langeb ära ja kompromiss üheksa võeti vastu, nii et me ei saa ju nüüd lihtsalt otsustada, et mis on kus ja millega kaetud, ma ütlesin seda juba enne. tegemist on sekretäriaadi sekretäriaadi ettevalmistatud äh, hääletusnimekirjaga, aga hääletusel esimees otsustab ja see on minu otsus, siin öeldakse, et kutsub Iraani üles äh, anda otsekoheselt viisa ÜRO inimõiguste eriesindajale, see ei ole kaetud aga kompromissettepanekuga ja ma ei saa aru, miks me oleme selle vastu, et ÜRO eriesindaja inimõiguste küsimuses äh, saab selle viisa. härra Salafranca, härra esimees, sekretäriaat saatis fraktsioonidele e-kirja ja ütles, et see ei ole kaetud ja et me peame selle üle hääletama. just sellepärast ma palun, et võt-, olgem siin natukene tõsisemad nende soovitustega, mida sekretäriat tegi. jah, siin on tegemist veaga. härra esimees, peame siiski reeglitest kinni ja ka sekretäriaadi juhistest kinni ja sellepärast hääletagem. siin on kirjas raportis kompromissettepanekus üheksa 9 kutsub Euroopa Liitu üles toetama ÜRO eriesindaja äh, tööd Iraanis inimõiguste küsimuses ja see ei kata Rahvapartei muudatusettepanekut. nii lihtne ongi see asi. me võime selle teise panna lause teiseks osaks, kui ma saan Rahvapartei muudatusettepanekust õigesti aru, siis on see, et kutsub üles toetama ÜRO inimõiguste eriesindaja tööd Iraanis ja äh, kutsub üles talle ka koheselt viisat andma. see on see ettepanek, mille Rahvapartei on teinud ja kui mina sellest õigesti aru saan, kas te olete sellega nõus? jah, ütleb proua Muniis aitäh, siis hääletame täpselt niimoodi muudatusettepaneku sada nelikümmend viis üle, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu. sada viiskümmend kuus, kes on poolt? ah, hääletame elektrooniliselt Das ist wirklich Schwachsinn. Ja. Willst du intervenieren? Nein, es ist zu spät. Ist mit 28 zu 27 angenommen. kakskümmend kaheksa, kahekümne seitsme vastu vastu võetud. edasi. kas sada kakskümmend neli võeti vastu? ei. siis sada viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse uuesti, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi, vastu võetud edasi kompromissettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi sada kuuskümmend üheksa. sada kuuskümmend üheksa, ei, see on ka kaetud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt vastu erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. sada seitsekümmend viis soovite kontrollida, hääletus on alanud. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud kakskümmend seitse kahekümne üheksa vastu tagasi lükatud. nüüd läheme saja seitsmekümne kuue juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on lõppenud, kakskümmend viis kolmekümne vastu tagasi lükatud sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa poolt, see langeb ära, Pelder lõi Kroonbergi, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, kolm, neliteist poolt, vastu, erapool-, erapooletu, tagasi lükatud, viisteist poolt vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kahekümne kuue vastu taga, vastu võetud. kas viisteist võeti vastu? siis hääletame ainult kuueteistkümne teise osa üle, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend, ei langeb ära või hääletame siiski, kakskümmend poolt, vastu, ära, kontrollime geschlossen? Geschlossen, jah. kas lõpetame? ja vastu võetud kakskümmend üheksa, kahekümne kuue vastu. edasi kakskümmend üks, see on ka juba ära tehtud. siis edasi ka on kaetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks, kahekümne viie vastu vastu võetud. edasi kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja kontrollime minugi poolest. kolmkümmend kuus. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud kakskümmend kuus kolmekümne ühe vastu tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. üks poolt nelikümmend ühte soovite kontrollida? hästi. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolmekümne kuue vastu. sotsiaaldemokraate ma tõesti paluksin, et, et tõesti saadikud hõikaksid siin ja paluksid kontrolli, mitte fraktsiooni töötajad. üks poolt vastu erapooletu, vastu võetud, kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, mis sai kahest ja kolmest, seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükkatud, üksteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd elektrooniline hääletus projekti üle muudetud kujul. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud Mr Shaki? proua Shake. Mr Shaki, Mrs Shaki? proua Shake, aitäh! tahtsin juba siis sõna saada, kui me hakkasime siin praegu äh, muudatusettepanekuid veel muutma. kas te teate, et inimesed jälgivad meid, seda koosolekut äh, kantakse üle ja tegemist on väga poliitilise küsimusega. mina olin ka osa läbirääkimiste rühmast ja mul oleks olnud väga hea meel lihtsalt teada saada, miks hääletati tead selle raporti vastu. mulle tundub, et see koda ei ole vastu võtma ühekeelset dokumenti selle kohta, kuidas Iraani suhtes meie käitume see on tõesti ühe kõige õudsema hetkega meie koja töös. meil on vaja siiski teha soovitusi, et kuidas äh, peale tuumaküsimuste tegeleda Iraaniga. miks Rahvapartei peab läbirääkimisi siis midagi sellist teeb, ma olen täiesti segaduses ja ma tahan saada äh, selgitust, tegemist on väga halva märgiga väga halval ajal jah, mul ei ole vastust sellele küsimusele, ma palusin sõna tegelikult ühes teises asjas. ma annaksin oma isikliku selgituse, miks ma hääletasin vastu. muuhulgas on muudatusettepanek äh, Lösing Erstilt ebaselge. Iraan minu teada ei asu Lähis-Idas, aga tuuma vaba tsooni ja tuumavaba Lähis-Ida küsimus, seda seostada Iraani küsimusega, see ei ole lahendus, ma tahan seda väga selgelt öelda, siin jällegi tehakse mingeid mahinatsioone, millel ei ole tegelikult mingit pistmist Iraani küsimuse lahendamisega mul on väga kahju, et äh, muuhulgas see kuue muudatusettepanek äh, äh, vastu võeti. see on minu selgitus esimehena ja sellepärast ma hääletasin vastu. ja seda oleks võinud ka ette näha, et paljud hääletavad vastu sellisel juhul, kui oleks tehtud rohkem jõupingutusi, et kompromiss leida, oleks olnud tulemus võib-olla teine, aga ma tahan ka öelda, et see on minu isiklik arvamus. palun, härra Roit ma tahtsin ka lisada oma äh, arvamuse. rahvapartei ja ka teised fraktsioonid äh, komisjonis äh, on ehk nõus, et isegi kui me ei jõudnud täna kokkuleppe, siis võib-olla võiksid raportöör ja variraportöörid kohtuda, et võib-olla leida mingi lahendus täiskoguks äh, sest äh, muidu näeb see tõesti kõik väga halb välja ja ei ole vastuvõetav. Äh, see tõesti jätaks väga halva mulje, kui me saadame sellise sõnumi, et me ei jõua kokkuleppele Iraani küsimuses, nii et äh, paluksin selle võimaluse üle ära mõelda. palun, härra Salafranco. aitäh, esimees. ma arvan, et tõepoolest ei ole siin nüüd õnnestunud jõuda üksmeelele, variraportöörid oleksid pidanud üritama veenda fraktsiooni, fraktsioonide liikmeid, kahjuks ei õnnestunud, esimees esitas oma arvamuse ja ma arvan, et see sõnum pärast tänast hääletust äh, hääled toetust, see sõnum oleks olnud pigem režiimi toetav ja sellepärast me olime vastu. ma ei tea, kas meil, meil on vaja siin leida ähm, konsensus, kokkulepe, et me saaksime ühtse signaali välja saata see tekst, mille üle täna hääletasime, ei esindanud sellist konsensust äh, see ei kajastanud piisavalt minu fraktsiooni seisukohta ja et meil on siin demokraatlik koda, siis ei saanud me seda teksti toetada. esimees, me oleme valmis omalt poolt tegema kõik, et leida selline tekst, mis saaks ka meie fraktsiooni toetuse, paraku ei olnud see nii selle teksti puhul ja sellepärast kasutasime oma demokraatlikku õigust ega saanud toetada teksti praegusel kujul, nagu seda täna hääletati. see ei tähenda, et me ei oleks valmis toetama parlamendi ühisseisukohta, mille suhtes on kokkulepe, millega minnakse täiskogule, me oleme valmis koostööks selles suunas, aga nagu öeldud, tekst praegusel kujul ei olnud meile vastuvõetav. Eh, proua Munis, aitäh, esimees meil toimus mitmeid kohtumisi variraportööridega. võib öelda, et see on küll demokraatlik, aga siiski pettumust valmistav Rahvuspartei öelnud, ei ole kordagi midagi öelnud nende muudatusettepanekute kohta ja sellepärast ei osanud me ka ette näha, et Rahvapartei vastu, vastu hääletab. me tahtsime saata välja konstruktiivse sõnumi suhete kohta Iraaniga. eriti, mis puudutab tuumarelvaprogrammi, mis on ju väga vastuoluline, siin on kaks telge, mida tuleb silmas pidada, ühest küljest äh, Genfi aatomirelvaleping, Iraani roll kohalike piirkondlike konfliktide puhul ja ka parlamendi tugev kriitika ja vastuseis sellele, mis puudutab inim- õiguste olukorda. Need on need olulised punktid raportis, siin leidsime ka äh, konsensuse proua Šeke, proua Kroonberg erinevatest fraktsioonidest, me rääkisime ka telefoni teel nendega ja raportöörina ma olen muidugi nõus sellena, et me püüame leida kompromissi, jõuda üksmeelele kuid äh, läbirääkimistel Rahvapartei neid küsimusi välja ei toonud, mis nüüd tõstatati. nii et läbirääkimisi võib ju pidada, aga siis peaks ju ka need mured äh, kohe välja tooma. me ei saa nüüd kahjuks seda asja arutada, sest meie külaline on juba kohal. aga kui kõik on seisukohal, kõigi koordinaatorite arvamus on selline, siis kas äh, saame siis öelda, et lõpphääletust ei toimunud? ja siis võivad fraktsioonid veel lõunapausi ajal arutada ja hääletada et võib-olla saab siis Rahvaparteiga hääletada nende muudatusettepanekute poolt, aga kui sellist kokkulepet ei õnnestu saavutada, siis jääb asi sinnapaika ja vahel seda juhtub. härra Salafranca. härra esimees, me hääletasime selle teksti üle, me ei saa nüüd öelda, nagu me ei oleks seda teinud. me lükkasime selle teksti tagasi. ainuke, mis ma saan oma fraktsiooni nimel pakkuda ja muidugi teistel fraktsioonidel võib-olla teisi arvamusi, et me püüame leida kokkuleppe, kui meil see õnnestub kõigi fraktsioonidega, siis teeme näo, nagu me ei oleks hääletanud ja viime teksti täiskogule. ja see kokkulepe peab olema ühehäälne meie fraktsioon on valmis konsensuse leidmiseks, aga kui sellist konsensust ei leita, siis on hääletuse tulemus selline, nagu ta nüüd oli. me püüame leida kokkulepet, et täiskogule minna, aga me ei saa ju lihtsalt kõrvale vaadata ja öelda, et hääletust ei olnud. hääletus toimus ja tekst lükati tagasi. veel kord me oleme valmis leidma lahenduse, leidma kompromissi teksti suhtes, et äh, me saaksime sellega minna täiskogule ja kui selline kokkulepe leiab enamuse, siis on selline lahendus võimalik, et sellest tummikust välja tulla, kui see aga ei õnnestu, siis tuleb lähtuda hääletuse tulemusest. kui ma nüüd õigesti aru saan, siis selle põhjal ma teeksin ettepaneku, et fraktsioonid püüavad koostada Äh, teksti, millele hääletakse kolmekümne esimesel märtsil ja kui sellist äh, kokkulepet ei leita, siis, äh, siis on see tekst tagasi lükatud. kas sellega on kõik nõus, siis teeme nii ja kõik peavad tegema jõupingutusi. me ja teisel aprillil siis äh, toimub hääletus, me ei saa seda teha ähm, miniplenaaril, sest äh, see on äh, liiga varsti, fraktsioonidel oleks piisavalt aega. aga see tähendab, et et kõik tõesti istuvad maha ja koostavad teksti, mis, mis läheks lõpphääletusele. proovime nii teha. suur tänu, tänu ja sellega Äh, on siin äh, värsked uudised, et, et Riigiduuma hääletas Krimmi ühendamise poolt Venemaaga ja ma kutsun üles kõiki liikmesriike sanktsioone rakendama. me saame seda soovitust järgida, ütleb esimees härra Breda jah, Vene press andis teada, et Transnistria tuuma president nõudis samuti Transnistria ühendamist Venemaaga. see oli tänase hommikuses Vene ajakirjanduses. see info, see oli siis teile infoks Can you sit over there? The side? I, th I think we have also to say that the legal annexation ma arvan, et me peame ka ütlema, et seaduslik ühendamine võtab kaks kuni kolm kuud aega. nii et arvan, et meie kohus on siin püüda kasutada kõiki diplomaatilisi võimalusi. Mr Pascu can sit here. okei okay,, then let's wage war. no hea küll, siis võime sõtta ka minna. I think nobody was that. To say just no and continue that. Öelda lihtsalt ei ja jätkata, võib-olla peaks eh, Suurbritannia kasutama memorandumi allkirja siin Kolleginnen und Kollegen. kolleegid, ma tervitan härra Ahmad al-Harbat, Süüria revolutsiooni ja opos-, opositsioonijõudude rahvuskoalitsiooni presidenti, kes on siin Süüria revolutsiooni alguse kolmanda aastapäeva puhul ja seda revolutsiooni siis opositsioon pidas omalt poolt rahumeelselt. härra Al-Jarba Süüria äh, konflikt äh, jõuab juba neljandasse aastasse ja sel- ja vägivald, mis selle käigus on toimunud, on, on äh, ilma, on, on võrreldamatu. olukord on äärmiselt murettekitav ja võimalused rahumeelse lahenduse leidmiseks on üha äh, vähenevad. kaks Genfi konverentsi on läbi kukkunud, see ei ole lahendust leitud, seni opositsioone jõud on nõrgendanud režiimi rünnakud ja sissisõda. Süüria režiim, režiimil on plaanis pidada äh, rahvus, rahvuslikud valimised, äh, hetkel ei ole veel kandidaate esitatud. ja see kõik tekitab kahtlusi, kas režiim tõepoolest soovib demokraatlikku üleminekut. opositsioon on öelnud, et äh, igasugune üleskutse valimistele oleks murdepunktiks, et äh, alustada läbirääkimisi äh, et ÜRO peaks avaldama survet Assa-, Assaadi režiimile, et see tuleks tagasi läbirääkimiste laua äh, taha Genfis. härra Al-Sharba, teil on sõna, suur tänu, et äh, täna siia tulite. صباح الخير شكرا ل من دعا إلى هذه الجلسة لي aitäh, ma tahaksin esmalt tänada tänase kohtumise korraldajaid, et äh, tänada teid selle eest, et meil on võimalik osaleda arutelus äh, Süüria revolutsiooni kohta. kolm aastat tagasi, kaheksateistkümnendal märtsil kaks tuhat üksteist äh, hakkas Süüria revolutsioon Taares pihta ja alguses äh, tulid lapsed tänavatele ning kirjutasid oma koolide seintele, müüridele sõnumeid. Nad peeti kinni, neil äh, tõmmati küüned äh, ära ning see oligi kõikide sündmuste alguseks. Te olete muidugi teadlikud sellest, kuivõrd laiaulatuslikuks on osutunud äh, need traagilised sündmused Süürias, kuivõrd katastroofiline on olukord. võimulolejad äh, võimul olijad pommitavad lennukitelt äh, rahvast, kamiinidega äh, pommitatakse. nii et tegemist on väga keeruka ajaga. me soovime üleminekuaega, me sooviksime ja meie meelest Barashad äh, ei ole osaks lahendusest. Genfis ja isegi mujal oleme me rääkinud äh, sellest, mis toimub, me oleme näinud, et tapetud on üle viie tuhande tsiviilisiku on täiesti vastuvõetamatu sellises olukorras, kus süstemaatiliselt inimesi hukatakse, läbirääkimisi pidada. me käisime Genfis pärast Pariisis aset leidnud kohtumist ja me nõustusime Genfi minema, aga kui läbirääkimiste läbikukkumise eest on vastutav praegune režiim, siis meie liitlased, meie sõbrad Euroopa Liidus ja liikmesriikides Need meie sõbrad ja partnerid peavad vastu võtma seisukoha, äh, nad peavad kaitsma tsiviilisikuid ning pakkuma sõjalist abi, humanitaarabi. härra Lardar Ibrahimi, ÜRO eriesindaja Süürias, esitas kolm päeva tagasi oma raporti ning ütles selles, et praegune režiim on vastutav läbirääkimiste läbikukkumise eest. härra Ban Ki-moon samuti ütles, et Bashar al-Assadi kandidatuur uue, uuesti valimistel tegelikult tähendab seda, et on kaduma läinud kõik võimalused mingigi poliitilise lahenduseni jõudmiseks. praegu täna me viibime siin teie seas ja meie sooviks on äh, teile kogu see info edastada ning äh, tagada see, et te oleksite kursis kõige toimuvaga. me soovime, et Euroopa Liit annaks meile, äh, pakuks meile relvastust äh, selleks, et me saaksime kaitsta oma elanikkonda. Te näete ise, mis praegu toimub Alepis. pommitatakse elumaju, kus elavad tsiviilisikud, kus on lapsed, kus on naised inimesed jäetakse rusude alla. me tahame saada selliseid äh, kaitsevahendeid, mis võimaldaksid meil kaitsta oma rahvast. ja kaitsta neid õhujõudude eest, sellepärast et äh, režiimi õhujõud lihtsalt mõrvavad meie inimesi igapäevaselt. Te näete ka, kuivõrd suur on humanitaarkatastroof Süürias üle kahesaja tuhande hukkunu on juba ÜRO andmetel põgenike ja ümberasunute arv ulatub üheksa miljonini. kolmandik Süüria territooriumist on täielikult või osaliselt hävitatud praegu me, on suuri raskusi haavatute ravimisega. väga paljud äh, haavata saanud, väga paljud ohvrid on nüüd puuetega. meil on väga vähe vahendeid, aga me üritame teha kõik selleks, et äh, haavatuid ja amputeerituid abistada me töötame ka Süürias iseselt, kasutame ära kõik vahendid, mis meil on selleks, et Süürias olevaid inimesi abistada. sellest hoolimata aga tragöödia on niivõrd laiaulatuslik, et need vahendid, mis meil on, ei ole piisavad. ka humanitaar olukord on väga tõsine. Te teate, et praegu on Süürias piirkondi, mis on täielikult äh, sisse piiratud. Äh, neis piirkondades ei ole ei toiduaineid, joogivett ega ravimeid. Süürias need, äh, keda ei ole tapetud relvadega, nälgivad praegu ning surevad nälga. Bashar al-Assad võttis vastu seaduse, mille kohaselt kas tuleb alla anda või siis äh, näljatatakse rahvas surnuks. selline on tema praegune, äh, praegune suhtumine praegu, kahekümne esimesel sajandil. kas nüüd äh, laseb tõesti rahvusvaheline üldsus meid niimoodi maha tappa, tegemist oleks kaasosalusega kuriteos kogu Süüria rahva vastu. me soovime samuti ütelda, et me kasutame ära kogu humanitaarabi, mis meile pakutakse. me tahame, et ÜRO-s kiidetakse heaks resolutsioon vastavalt artiklile seitse selleks, et äh, loodaks humanitaarabi koridorid vastavalt siis peatükile seitse. me tahame, et võtaks vastu siduv meede vastavalt siis artiklile seitse selleks, et kõik relvastatud, äh, kogu relvastatud mees ning kõik välisrelvastatud äh, jõud, mis praegu Süürias on, peaksid riigist lahkuma Süüria režiim praegu laseb riiki sisse palgasõdureid, tervitatakse Hezbollah palgasõdureid, Iraagi omi ning ka Iraani Vabariigi palgasõdureid me oleme üritanud erinevate terroristlike organisatsioonide vastu võidelda, kes tegutsevad Süürias, aga võimud pakuvad neile logistilist abi. meie jõud on nüüd viimase nelja kuu jooksul terroristide vastu võidelnud, meil on õnnestunud Alep Idleb, Tirzur vabastada meil on õnnestunud võita lahinguid terroristide vastu, olgugi et neid toetab valitsus. me võitleme organiseeritud terrorismi vastu, tegemist on Al-Qaedaga seotud organisatsiooniga me võitleme nende vastu, me võitleme praeguse Süüria režiimi terroristlike tegude vastu ikka kõikide teiste palgasõdurite vastu. tegemist on tõelise sõjaga, mida me praegu peame. ning ma leian, et selles võitluses peaks meil olema õigus tingimusteta sõjalisele ning humanitaarabile. me tulime siia selleks, et selgitada teile, millised on meile vajadused ning samuti selleks, et ütelda, et me soovime, et Euroopa Liit oleks meie, toetaks meid selles väga kriitilises faasis Süürias me soovime luua demokraatliku vaba riigi, mis põhineks pluralismil, kus enamus äh, oleks võimul ning vähemus oleks äh, opositsioonis. me tahame, et see enamus äh, kaitseks naisi, kaitseks vähemusi, tahame riiki, kus oleks tagatud kõikide Süüria kodanike vabadused, suur aitäh! Thank you very much, uh, Mr. suur tänu, härra Al-Jarba, selle avalduse eest väliskomisjoni ees. ja nüüd annaksin võimaluse meie kolleegidele sõna võtta. kõigepealt härra Howitt. suur tänu, esimees. ja nagu näete, Al-Jarba, äh, siis äh, nii mina kui kõik kolleegid ja kõik siin kojas äh, tervitavad teid siin väga soojalt. ma arvan, et e-, Euroopa Liidu ega rahvusvaheline vastus ei ole olnud piisav praeguses olukorras, aga ma loodan, et te mõistate et me oleme nõus, et vajate rohkem äh, tuge ja solidaarsust. ma esitaksin mõned küsimused, kui tohib. kõigepealt, äh, mis puudutab Genfi kõnelusi, me kõik äh, jälgisime seda, lootsime, et need on edukad. ja ma arvan, et on õigustatud minu küsimusest väga paljud inimesed on huvitatud äh, sellest, kas teil on lootusi, et selles äh, läbirääkimiste protsessis toimub läbimurre? ja kas äh, diplomaatilised jõupingutused võivad lõpuks osutuda edukaks, see oleks minu esimene küsimus. ja teiseks Euroopa Liidus on laialdane toetus äh, teie opositsioonijõududele. ma arvan, et on üsna selge, et üks probleem selles protsessis, ma ei taha nüüd teid isiklikult kritiseerida, aga üks äh, probleem on see, et opositsioon on väga mitmekesine ja ei koordineeri tingimata oma tegevusi piisavalt et tõepoolest jõuda muutuseni äh, riigis. see on äh, paratamatus ilmselt teile, teie kolleegidele, võib-olla saaksite seda kommenteerida ja eriti huvitaks mind äh, see, kas diplomaatilised suhted, rahaline toetus, logistiline toetus ja ja koolitused, kas kõik see toetus on piisav Te äh, mainisite täna relvi. see relvade äh, andmine ei ole seni olnud Euroopa Liidu poliitiline tahe, aga ähm, ma sooviksin teie kommentaari, kas äh, see, mida me seni oleme teinud, on piisav ja lõpetuseks te nimetasite Al-Qaeda liitlasi, keda samuti opositsioonis on. nii mina kui ka arvan, et kõik teised äh, Euroopa Parlamendis, äh, meil oleks väga hea meel, kui te oleksite selles osas täiesti ausad, sest see on üks suur kartus, mis meil on, et üks osa opositsioonist on äh, on siis on siis äh, selline äh, äärmuslik osa ja ma arvan, et äh, või ma loodan, te teete jõupingutusi, et nemad ei, ei oleks esiplaanil. suur tänu, härra Haud, palun proua Šak. suur tänu. on oluline, et me otsiksime edasi lahendusi, ükskõik kui keerukas see ka ei oleks ja mul on väga hea meel, et on täna võimalus kuulda teie kommentaare tahaksin küsida, mida teie arvate Genfi protsessi võimalustest ja teie rollist selles protsessis ja samuti, millist rolli võiks teie meelest mängida Iraan? mõned inimesed arvavad, et ei ole võimalik leida lahendust ilma islamivabariigita, mis toetab aktiivselt Hezbollah võitlejaid. teised jällegi arvavad, et et äh, see kõik muudaks asja keerukamaks. ja ma sooviksin ka rohkem kuulda selle kohta, kuivõrd äärmuslikud äh, džihadirühmitused, ähm, kas nad, äh, kas nende arvukus kasvab ja, aga mind huvitaks ka, millised on konfliktid neil omavahel. me näeme teatud äärmuslikke rühmitusi, mis on veelgi äärmuslikumad ja vägivaldsemad kui mõned teised ja muidugi valmistab see meile suurt muret. me mõistame väga hästi, et Süüria rahv-, äh, rahvast äh, ähm, et neid nii-öelda mm, surutakse ühelt poolt selle ähm, türanliku režiimi ja teiselt poolt äärmuslike rühmituste vahele. me oleme väga mures selle pärast. ja Euroopa Liit äh, annab suure panuse humanitaarprogrammidesse, humanitaarabisse, äh, me oleme väga mures selle pärast, et äh, Süüria rahvas on, sõltub nüüd sellest abist, võib-olla saaksite ka öelda, mis on teil opositsioonijõududena võimalik teha, et inimestel oleks juurdepääs neile vahenditele arvan, et need on kõige olulisemad küsimused, aga võib-olla kui teil on veel mõtteid naabrusriikide kohta, Türgi, Jordaania, eriti Liibanon just humanitaarküsimuste seisukohast, kas nemad saaksid pakkuda humanitaarabi et meil oleks ehk võimalik oma programmide fookust muuta, kui see peaks vajalikuks osutuma. aitäh! aitäh, proua Šake ja annan sõna härra Atkinsile. suur tänu, esimees. ka minu poolt tere tulemast härra Tšarbale. meil on Suur-Suurbritannias selline ütlemine mis esindab mitmeid eh, erinevaid eh, poliitilisi seisukohti ja see on siis eh, selline, et katk peaks olema mõlemas majas, nii et see iseloomustab teie olukorda selles mõttes, et opositsioon on äärmiselt mitmekesine, seal on erinevaid rühmitusi ja ja ma arvan, et siin tuleb väga selgelt karmikäeliselt tegeleda selle probleemiga. me oleme hiljuti muidugi märganud, et Venemaa on Süüria osas väga, vägagi selle poolt, et mitte sekkuda, mis hästi ei lähe kokku sellega, kuidas Venemaa praegu mujal tegutseb. huvitaval kombel kuulsin hiljuti ka sellist arvamust, et on oluline vaadata, milline on Hiina seisukoht Ukraina suhtes. võttes arvesse Julgeolekunõukogu probleeme Venemaa ja Hiinaga, siis võib-olla oleks teil ettepanekuid, kuidas, kuidas siis Hiinat mõjutada? kas oleks võimalik või lööks ta, lööks nad teil lihtsalt äh, ukse nina ees kinni. ma arvan, kui me suudaksime äh, äh, kuidagi, kuidagi ähm, sellest ummikust läbirääkimistele edasi minna, siis siin võib just Hiina olla lahendus. suur tänu, härra Atkins ja nüüd on sõna härra Peteringil, parlamendi president. suur tänu, härra Al-Jarba, suur tänu, et te täna siin olete. ja see on vägagi masendav, mida me teilt kuulsime. Al-Assadi režiim peab kaduma, vastasel juhul ei ole võimalik rahu selles riigis. aga üks vene kirjanik on öelnud, et kui võtta inimene pjedestaalilt maha, siis ei ole teada, kes tema, temale järgneb ja võib-olla on äh, tema järeltulija veelgi hullem. kuid Assaadi puhul on tegemist režiimiga, äh, kus äh, vähemalt kristlastel oli võimalik üsna vabalt oma usku järgida. ma nägin Damaskuses käies suurt risti, mis kõikjal paistis, see ei ole just tavapärane Araabia maades reisides. nii et mind huvitaks kuidas on kristlaste olukord Süürias ja kuidas neid koheldaks siis, kui Assaadi režiim langeb, me, ma tõesti ei tahaks, et pääsevad võimule äärmuslased, Äh, kes ahistaks kristlasi. kuidas teie seda äh, küsimust näete? suur tänu, härra Sõerin, palun. aitäh. Teie äh, ettekande eest jälgisin seda suure huviga. ja kui ma teist õigesti aru sain, siis te arvate, et lõpplahendus saab olla ainult poliitiline, mitte sõjaline kuid ma tahaksin kinnitust, kas sain teist õigesti aru. kas on võimalik ka sõjaline lahendus või on ainukene väljapääs poliitiline lahendus. ja kui see lahendus on poliitiline või kui see on parim väljapääs, siis minu teine küsimus oleks, mida te peate just selliseks poliitiliseks lahenduseks, mis oleks ühtlasi õiglane, teostatav äh, ja jätkusuutlik. meie jaoks oleks väga oluline teada teie hinnangut või teie arvamust selles küsimuses. ja lõpetuseks, mida te arvate, mis on kõige, mis on seni olnud kõige olulisemad takistused Genfi äh, protsessile, et äh, see ei ole jõudnud poliitilise lahenduseni, mida teie peate sobivaks. suur tänu! suur tänu, härra Severin ja lõpetuseks on sõna soovinud äh, härra Landsbergis. I would like thank you very much for information and suur tänu selle info eest ja mõttevahetuse eest, ma sooviksin teada, milliseid edusamme on tehtud äh, seoses Assaadi kuritegudega inimsuse vastu, kasutati keemiarelvi tsiviilelanike vastu, kes olid opositsioonis režiimiga ja niivõrd paljud inimesed, sealhulgas lapsed, said surma. kus on rahvusvaheline sõjakuritegude tribunal? kui Äh, julgeolekunõukogu otsuseid blokeeritakse, siis äh, ma arvan, et vähemalt Süüria opositsioon peaks vähemalt esitama väljakutse neile demo-, demokraatiatele, kuidas nad saavad seda lubada. ma saan niimoodi aru, et Venemaa äh, varjab või äh, Assadi režiimi kuritegusid. ja Venemaa ise on praegu sellises, äh, sellise totalitaarse, totalitaarsusele kalduva režiimi all. kuidas seda, kuidas tegeleda nende kuritegudega inimsuse vastu? suur tänu, härra Landsbergis jah, meil on äh, veel üks kõneleja, härra Talu. suur tänu, esimees. umbes kaks aastat tagasi ma kutsusin parlamenti üles, et äh, kehtestada lennukeelutsoon, see ettepanek äh, paraku kukkus läbi, ma arvan, et kui see oleks läbi läinud, siis oleks võinud päästa mitmeid, e-, palju, palju elusid minu küsimus on nüüd, et võttes arvesse seda paaria äh, staatust, mis Venemaa on viimaste kuude jooksul äh, saavutanud äh, seoses agressiooniga Ukraina vastu, siis kas te arvate, et sel võiks olla oluline mõju mõtlemisele Washingtonis või Euroopa pealinnades äh, selles suhtes, mis puudutab Venemaa toetust Assadil, näiteks võib-olla võiks jälle mõelda lennukeelutsooni üle, salvpommide kasutamine on eriti, äh, eriti oluline küsimus, mis puudutab tsiviilelanike tapmist teie riigis ja ma, ma tean, et Ameerika Ühendriikidel on vastavad, äh, vastav tehnika, vastavad raketid olemas ja oleks võimalik ka lennukeelutsoon kehtestada. mida te arvate nüüd, kui Venemaa toetab mitte ainult ähm, Assadi äh, barbaarset režiimi, vaid on ka ärritanud oma käitumisega paljusid riike. kas oleks siin nüüd võimalik avaldada survet Assange tuleks tagasi läbirääkimiste laua taha? suur tänu, härra Tanuk ja palun, härra Al-Jarba, teil on sõna, et vastata küsimustele. شكرا للسيدات والسادة الذين aitäh, ma tahaksin tänada teid, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin tänada kõiki neid, kes küsimusi esitasid. esmalt, äh, mis puudutab rahvusvahelist ning Euroopa Liidu reageeringut kriisile, kas see reageering on osutunud piisavaks? ei, muidugi mõista mitte. piisav see ei ole olnud ja te ise näete, kuivõrd äh, tõsine on äh, humanitaarolukord kuivõrd palju abi vaja on, kuivõrd tõsine on ka poliitiline, sõjaline olukord. näete, tegemist on tõelise katastroofiga. Te teate, et Euroopa Liidu positsioonid on olnud väga kiiduväärsed. meie jaoks on aga tegemist revolutsiooniga vabaduse nimel, kuid samuti ustavuse nimel ja ustavad tahame olema nende vastu, kes meid on aidanud, me oleme ustavad Euroopale ning äh, täna me oleme tänulikud, aga selle, sellest abist ei piisa. mitmeid küsimusi esitati Genfi protsessi kohta ning vastaksin, äh, vastaksin järgmist. miks Genfi protsess läbi kukkus, me teame, et ta on läbi kukkunud ja tundes praegu Süürias võimul olevat kuritegelikku režiimi, seda teades, seda režiimi tundes, te teate, et nad ei oleks rahumeelse lahendusega nõustunud. tegemist on režiimiga, mis skotsmiinidega oma rahvast eh, tapab, ei taha rahumeelset lahendust. niivõrd mõrvallikke režiime pole me varem näinud. tegemist on eh, võimulolijatega, kes ründab omaenda rahvast, eh, kasutatakse keemiarelvi ja mida on teinud rahvusvaheline üldsus heaks kiideti rahvusvaheline resolutsioon keemiarelvade keelustamise kohta, see resolutsioon küll heaks kiideti, aga samaaegselt kas seeläbi me siis lubame, et tavalisi traditsioonilisi relvi kasutatakse Süüria rahva vastu? ühest küljest keelustame keemiarelvade kasutuse, aga ülejäänud konventsionaalsete relvade kasutus on lubatud ning see, nendega tapetakse Süüria kodanikke iga päev. tulen tagasi praegu Genfi protsessi juurde. Genfi eesmärgiks oli luua üleminekuvalitsus või ülemineku kolleegiume, mis oleks võinud äh, siis äh, esindada nii äh, tsiviilühiskonda kui ka sõjaväge ning valimisi jälgida ning tegemist oleks olnud siis kolleegiumi, mis oleks riiki juhtinud nii ülemineku ajal. ja me tahtsime tegelikku võimu üleminekut, demokraatlikku režiimi ning tegemist oleks olnud sellise ülemineku kolleegiumi, milles oleksid kokku leppinud nii opositsioon kui eh, võimud. ja ma ütlen kõikidele oma partneritele Euroopas, Ameerikas, et tegelikult praegune režiim lihtsalt ei nõustu taolise üleminekusüsteemi loomisega, sellepärast et praeguse režiimi deviisiks on Assad või eh, eh, või põletame kogu maa maha, mingisugust muud alternatiivi sellel režiimil lihtsalt ei ole ning äh, praegused võimud ei nõustu üleminekusüsteemiga, kus Assad ei oleks esindatud. me oleme samuti rääkinud Venemaa poolt avaldatud survest. ja just nimelt me äh, ju olime Genfis, aga me teadsime et, et poliitilist lahendust seal ei ole võimalik äh, saavutada. aga ajakirjanduses me jäime võitjaks, sellepärast et äh, Genfi esimese konverentsi resolutsioonidega me nõustusime ning nõustusime rahumeelse lahendusega. me nõustusime gen-, esimese Genfi resolutsiooniga äh, vägede kasarmutesse tagasipöördumisega ning rahumeelsete lahenduste otsimisega, need olid need nõudmised, need olid meie nõudmised. ning eh, esimeses Genfi resolutsioonis eh, on see sees ja kuna me viibisime kohal ka teisel Genfi konverentsil, seeläbi me näitasime seda, milline on režiim, mida on Bashar al-Assad ütelnud ja me näitasime, kuidas ka välisasjade ministri sõnavõtud tegelikult olid suunatud ainult president Assadile. meie aga pöördusime kogu maailma poole, ka Süüria rahva poole. nii et me tõime väga hästi välja seega režiimi täiesti paindumatud seisukohad. Genfis istusime me sama laua taha režiimi esindajatega. me tegime järeleandmisi, olgugi et me teadsime, et äh, Süüria rahvas, äh, keda me esindasime, ei, ei olnud nõus sellega, et me neid järeleandmisi teeksime ning nad ei olnud nõus ka läbirääkimiste pidamisega, aga seda me tegime. lugupeetud äh, saadik, kes rääkis suhetest, meie suhetest äärmuslike jõududega ning erinevate organisatsioonidega, siis äh, teadke, et me ei läinud Genfi enne, kui olime konsulteerinud kõikide nende grupeeringutega, kes on meie relvastatud jõududeks Süüria siseselt. me nendega läbi rääkisime ning äh, me saime nende mandaadi, et nende nimel rääkida Genfis me teadsime, et nemad meid toetavad ning me olime valmis äh, relvarahuga äh, leppima, aga mis me Genfis nägime, me nägime, et režiim lihtsalt äh, kukutas kõik need katsetused läbi ning keeldus arutamast kõiki punkte, mis esimese Genfi konverentsil tõstatati. nii palju siis Genfi kohta praegu, nüüd tahaksin rääkida vajadusest mõtelda sellele, mis edasi saab pärast Genfi, kas on võimalik veel uusi konverentse korraldada, ma arvan, et äh, võttes arvesse režiimi äh, positsioone, äh, see konverents vilja ei kannaks, sellepärast et režiim lihtsalt koos tööd teha ei taha. terrorismi kohta siin esitati ka üks küsimus sellega, kolmas küsimus, mis kõlas äh,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 meie seisukoht on väga selge. me rääkisime sellest, et nad saabusid vaba Süüria jõudude poolt vabastatud piirkondadesse. Nende aasta jooksul on nad Äh, üritanud need äh, vabastatud piirkondad nende kätesse saada ning me oleme nende vastu võidelnud. äärmuslasi on kahte liiki, ühed on äh, Süüria vanglatest, režiimi vanglatest tulnud ja nad saadeti Iraaki siis, kui Briti ja Ameerika väed olid Iraagis pommirünnakute korraldamiseks ja muuks. Need vangid vabastati nüüd selleks, et Süüria-siseselt äh, oma vägivallategudega jätkata ning teine kategooria, tegemist on äh, Süüria väliste äh, äärmuslastega, Al-Qaeda toetajatega ja on ka Euroopast tulnud isikuid. me peame kõik Te peate kõik mõistma, et meie oleme nende äärmuslaste vastu võidelnud ning režiim, mis on meie peal vägivalda kasutanud ning mis on samuti toetanud neid äärmuslasi, pole kunagi nende vastu võidelnud, meie oleme aga alati, alati nende vastu võidelnud. enne eelmise aasta lõppu meie võitlejad äh, pidasid maha väga vä äh, tõsiseid lahinguid Iraagi ja Liibanoni äärmuslaste vastu erinevates linnades Süürias ja see sõda, mida me peame äärmuslaste vastu, on kõigile teada paljud on ennast ohverdanud, märtrisurma surnud. nii et tõesti, me oleme lahinguid pidanud igal rindel. me oleme samuti võidelnud venelaste vastu, kes tunduvad olevat kõige paremad režiimi liitlased. ja kõik teavad väga hästi, et meie võitleme terrorismi vastu me kõik, meie süürlased ja ka teie Euroopa Liidus, me peame koos võitlema nende terroristlike organisatsioonide vastu Iraagi ja Liibanoni islamipariikide vastu, kuid samuti äh, praeguse režiimi vastu, kogu selle korrumpeerunud äh, perekonna vastu, mis on Süüria rahva vastu vägivalda kasutanud ja me peame tegema kõik selleks, et loodaks uus Süüria. räägitakse ka vähemustest, kristlastest. mina isiklikult kuulun, olen pärit piirkonnast, kus enamus on just nimelt kristlased. Tamešli linnast olen pärit seal on äh, igat äh, sorti kristlasi, tegemist on linnaga, mis ehitati tuhande üheksasaja kahekümne esimesel aastal prantslaste poolt, seal on nii katoliiklasi, protestante kui ka õigeusklikke. selles linnas on on, äh, on minu endagi perekond äh, kaitsnud äh, kristlasi ning Bashari isa ajal käisin mina koolis, käisin protestantlikus koolis algklassidest kuni keskkoolini. nii et ma õppisin koolides, mida juhtisid kristlased, protestandid ning eh, ka teistes koolides, eh, katoliiklikes koolides käisin. minu õpetajad, toonased õpetajad on, eh, nendega olen endiselt kontaktis, olgu nad siis Süürias või lahkunud Süüriast. me elasime tõesti piirkonnas, kus ei tehtud mitte mingit vahet äh, araablaste, kurdide, kristlaste, moslemite vahel, tegemist oli rahumeelse vaikse piirkonnaga. kristlased. enne Bashari äh, praeguse, äh, varem siis, mis toimus, toona oli ka kirikuid, ristid olid väljas ning pärast prantslaste lahkumist tuhat üheksasada nelikümmend kuus, sellest ajast peale kuni seitsmekümnendate aastateni, milline oli kristlaste olukord ja staatus kõik oli hästi, ka moslemitega saadi hästi läbi, täielik rahu oli, demokraatia oli tagatud, äh, sõjaväelisi riigipöördeid äh, oli, aga äh, võitjaks jäi alati demokraatia ning kristlased elasid võrdselt moslemitega. parlamendi mm, spiikreid oli nende seas, Said Sakk näiteks, tema oli kristlane, õigeusklik, viiekümnendate aastate alguses, Fales Kuri samuti tegemist on ühe Süüria sümboliga, tegemist on samuti kristlasega. ning tema perekond elab juba pikk, on elanud pikka aega Süürias. ning nad olid ka prantslaste viibimise vastu Süürias. kõige suurem majandusteadlane Süürias praegu on samuti kristlane ja ta on väga tugevalt mõjutanud kogu Süüria ajalugu. mina isiklikult viibisin Damasis äh, ning pärast revolutsiooni käisin kirikus äh, suurel reedel külastasin kõiki patriarhe, kristliku kiriku esindajaid, õnnitlesin neid pühade puhul. selline oli olukord varem, aga nüüd on see muutunud. tegemist on suure valega. varem kristlased elasid rahumeelselt, nende seas oli põllumehi, aga need on maa ära võetud, samuti tööstus, autotööstuses olid nad tegevad varem. enamus kristlasi on nüüd eh, Kanadasse, Liibanoni, Ameerika Ühendriikidesse läinud ja, ja tegelikult tehti seda juba kaheksakümnendatel aastatel nii et äh, tuleb arvestada sellega, et praegune režiim lihtsalt valetab, vähemusi ei kaitsta, vähemusi kaitseb enamasti demokraatia. me oleme riigis, kus äh, tahetakse äh, mitmekesisust, kus keeldutakse terrorismi toetamisest, alati on terrorismi vastu võidnud, me tahame kaitsta mitmekesisust ja kaasaegse, kaasaegne Süüria ilma oma vähemusteta, oma eripäradeta jätkata ei saa, aga me näeme, et tehakse propagandat režiimi poolt, üritatakse läänemaailma toetust saada. tegemist on äh, musta äh, stsenaariumiga. kui pommid äh, plahvatavad, siis ei tehta mingit vahet kristlaste, araablaste, kurdide vahel. pommid tapavad kõiki ilma vahet tegemata meil on tõendid selle kohta. Teie praegu näete, kuivõrd äh, tõsiseid kuritegusid korda saadetakse. üksteist tuhat kurjategijat tapeti ühes vanglas. selle kohta on ka pildimaterjal olemas, tõendid. ja me ütlesime selle välja nelikümmend kaheksa tundi enne äh, Genfi teist konverentsi. see on üheks kuriteoks, mis äh, praegune režiim on korda saatnud. ja Hiina küsimus me oleme kohtunud ka Hiina esindajatega. tegime seda, kohtusime Hiina välisministriga ning tegemist oli äärmiselt äh, vajaliku, asjaliku kohtumisega. Äh, tema väljendas oma mõistmist ning ütles, et tõesti tema senised arusaamad opositsiooni kohta olid ekslikud ta ütles samuti, et president Bashari oma seisukohtades eksib ning et opositsioon on olnud väga konstruktiivne ning ta samuti äh, kutsus meid ametlikule visiidile Hiinasse ja vastan sellele kutsele vägagi peatselt nii et meie suhted Hiinaga ja Hiina võimudega on väga head. nüüd küsimuse eh, juurde Iraani kohta. Iraan kutsuti ka osalema, Iraan nõustus eh, Genfi esimese konverentsi tulemustega. kui aga vabandust, need, kes Genfi esimese konverentsi tulemustega nõustuvad, nemad olid kutsutud osalema ka järgmisel konverentsil, aga need, kes sellest keeldusid, neid enam ei kutsutud. Iraan osales, on osalenud vägivallategudes Süürias, Hezbollah, mis on terroristlik organisatsioon, ei taha Süüriasse tulla, aga Iraan avaldab Hezbollale survet. ning aga Hezbollah ei taha sekkuda Süürias, sellepärast et eh, see muudaks nad äärmiselt ebapopulaar-, populaarseks Araabia eh, maades silmis. Eh, Hezbollah aga siiski oli sunnitud osalema, Genfi ühe tulemustega ka ei ole Hezbollah nõustunud. kui Iraan tahab positiivselt kaasa aidata, siis muidugi me tervitame seda. me toetaksime igati äh, nende pakutavat toetust, aga esmalt Iraan peab tagama, et Hezbollah esindajad ning vabariikliku ning, äh, ning riiklikud väed äh, jõud tuleksid Süüriast välja. ja muidugi me sellistel tingimustel ei oleks val-, vastu Iraani osalusele. nüüd opositsioonijõudude kohta esitatud küsimus ja see, kas me kontrollime neid jõude, jah, muidugi me kontrollime opositsioonijõude äh, Genfis me olime äh, koha peal Süürias olevate opositsioonijõudude mandaadiga ning me oleme valmis omalt poolt abi pakkuma kõikidele vabastatud äh, piirkondadele. tegemist on jõududega, mis aitavad meil võidelda režiimi vastu, terrorismi vastu ning äh, just Need äh, jõud aitavad äh, Süüria elanikkonda Süüria siseselt. me rääkisime Genfist. esimeseks takistuseks on muidugi äh, režiimi põikpaisus ja küsiti kas lahendus võiks olla sõjaline? muidugi mitte. lahendus peab olema poliitilist laadi. aga praegu on kaks erinevat lähenemist, poliitiline ning sõjaline ja te teate, et kui ei avaldada tugevat survet režiimile, siis ka mingisugust poliitilist lahendust leida võimalik ei ole. kui kasutati keemiarelvi, kogu maailma nähes, siis võtsin ühendust välisministritega ka Jean Kerriga, Ameerika Ühendriikidega, ka Prantsusmaaga, Suurbritanniaga ning alles siis, kui nemad äh, ähvardasid äh, sõjaliste jõududega äh, ning sellega, et karistatakse keemiarelvade kasutamist, alles siis loobuti keemiarelvade kasutamisest. nii et see on tõendiks sellest, et praegune režiim tunnistab ainult jõudu. Need, kes jõudu ainult kasutavad, teevad seda alati niimoodi. nii et tegemist on kahe paralleelse suunaga, poliitiline ja sõjaline. sõjaline tasakaal koha peal eh, ning sõjaline sõjalistes küsimustes, meil peab olema, opositsiooni käes peab olema juhtiv roll selleks, et me suudaksime saavutada poliitilisi lahendusi. kolmandik riigist on hävitatud, me peame kiiresti jõudma poliitilise lahenduseni. aga selleks on meil vaja piisavalt sõjalisi jõude, et neutraliseerida Süüria lennuväed, sest et kui Damaskusele hakatakse survet avaldama, alles siis on võimalik jõuda poliitilise lahendusi. nii, aga me tahaksime kõiki rahustada. tahaksime kõiki rahustada ja ütelda, et ärge kartke, et need relvad langeksid äärmuslaste kätte, terroristide kätte Süürias me oleme suutelised võitlema nende äärmuslaste vastu. Nad kindlasti ei osaleks. Need, kes revolutsiooni läbi viisid, kes on ähm, praeguse režiimi vastu, kes on Bashar al-Assadi vastu, nemad võitlevad koha peal, nagu te teate, me peame sõda Iraagi jõudude vastu, kes riigis on eh, praeguse režiimi vastu, me mingil juhul ei lase revolutsiooni ning eh, meile antavad vahendeid ära eh, varastada. me toetame valimisi, tegelikke valimisi, me ja neid, kes meiega samamoodi mõtlevad. muidugi on erinevusi, etnilisi erinevusi, kogukonnad on erinevad, aga kui erinevad kogukonnad ja toetavad valimisi, siis ka meie toetame neid. nüüd me toetame demokraatlikku protsessi meil on vaja poliitilist eh, lahendust eh, ning eh, poliitiline lahendus peab olema see, mis läbi konflikt lõpetatakse. me nõustusime Genfis öelduga, et tuleks luua ülemineku kolleegium, kus oleksid mõõdukate vaadetega isikud ja isikud, kelle, keda saaks toetada või kelle kohalolekuga saaks nõustuda režiim ja ka meie ise ning kes siis oleksid võimelised viima meid uue Süüriani pärast demokraatlikke valimisi نحن في سوريا كما قلنا أن حجم الكارثة كبير Süürias, nagu me juba ütlesime, on tegemist humanitaarkatastroofiga. lennukeeld ei ole lahenduseks, ei ole praegu vastuvõetavaks lahenduseks. me tahtsime seda äh, siis, kui tegemist oli alles konflikti algusega, aga rahvusvahelise üldsuse vaikimine on asjad hullemaks teinud ning praegu on meil vaja relvi selleks, et õhujõudude vastu võidelda humanitaarabi koha pealt. Te näete, kuivõrd palju inimesi on hukatud, palju vange on hukatud, palju on ka väljaspool vanglaid inimesi hukatud, lapsi, naisi. naised äh, mängisid äh, olulist rolli Süüria revolutsioonis, äh, kangelaslikku rolli lausa võib-olla ei ole nende rolli piisavalt väärtustatud. mina külastasin Lõuna-Süürias Asvatara linna ning tegemist oli meie revolutsiooni lähtepunktiga, seal osalesin äh, moslemi äh, palvusel ja külaskäigu raames kohtusin äh, naisega, Äh, ning tema ees oli tema laps. Äh, lapse jalad, äh, jalgade luud olid murtud ning see naine ütles mulle, et mul on, mul oli neli last, kolm neist on märtritena surnud, neljas on haavatud. tegemist on väga kõrge hinnaga, mida makstakse vabaduse ja demokraatia eest. tegemist on tõesti sündinud looga, tegemist oli naisega, kes nõustus sellega, et tema lapsed surevad riigi vabaduse nimel, demokraatia nimel. selline on praegu Süüria naiste, Süüria emade roll demokraatiast rääkides, äh, mina olen äh, meie koalitsiooni liidriks valimiste tulemusel, me üritame näidata eeskuju, meil on äh, president, asepresidendid, peasekretär, meil on poliitiline komitee ning kõikide nende organite liikmed on demokraatlikult valitud ja need on need põhimõtted Äh, mis me tahame kaasata ka järgmisesse Süüria põhiseadusesse. loodan, et olen vastanud küsimustele, mis te esitasite. tegemist on ainulaadse võimaldusega minu jaoks täna siin kohtuda Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikmetega meie jaoks on Euroopa Liit kõige lähedasemaks liitlaseks. ja meie sooviks on, et te oleksite meie poolel, mitte mõrvarite poolel. Euroopa on alati toetanud ohvreid Euroopa ei ole kunagi mõrtsukaid toetanud ja ei tee seda kunagi, seda me loodame suur tänu teie selgituste eest. me tõesti toetame teid, aga me teame ka, et meil on piiratud võimalused ja et me tõesti oleme väga abitud eh, selle õudse olukorra suhtes teie riigis. seal on üüratult palju ohvreid eh, riigisiseseid põgenikke on ka väga palju, natukene aega tagasi käisin Liibanonis ja Liibanonis, väikeses riigis on miljon Süüria põgenikku, naised, lapsed, perekonnad, ähm, tihti siiski ilma isata ei teatagi üldse, kuhu mehed on jäänud, nii et tegemist on ka humanitaarse katastroofiga teie riigis ja me loodame, et meil on siin võimalik tõesti lahendus leida ja et teie inimesed saaksid elada vabaduses ja rahus ja ma soovin teile edaspidiseks kõike head. Thank you very much. Thank you very, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so. Jetzt haben wir den Botschafter.

Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. daamid ja härrad, tervitan teid uuesti. meil on järgmine päevakorrapunkt vaja läbi vaadata. meiega on liitunud James Moran, kes on Euroopa Liidu delegatsiooni juht Egiptuses. me teame, et Egiptuses on ka tegemist kriitilise olukorraga seal on uus põhiseadus millel minu arvates on palju häid külgi, kuid küsimus on selles, kuidas seda hakatakse rakendama. seda nii poliitilises mõttes kui ka inimõiguste mõttes ja et kas tõesti sisuliselt on võimalik ka seda põhiseadust rakendada või et kas sellest tege-, põhiseadusest saab kõigest äh, selline fassaad. Need on need kõige tähtsamad küsimused. me teame, et president Mursi katsed äh, demokraatlikke ja majanduslikke ootusi täita, kukkusid läbi ja et ainult osa Egiptuse rahvast äh, on esindatud tema kaudu. ja sellepärast me loodame, et äh, üleminekuvalitsus ei tee rohkem vigu, et ei tekiks selline Mubarak kaks miinusvalitsust, vaid et nüüd lõpuks pöördutakse demokraatia ja õigusriigi teele ja et loodaks riik, kus ka usulistel vähemustel, kaasa arvatud kristlastel, on olemas koht. olukord on muutunud raskemaks ka Saudi Araabia pärast moslemi islami vennaskond äh, kuulutati terroriorganisatsiooniks ja nüüd tuleb küsida, et kuidas see mõjutab arenguid järgmistel nädalatel ja kuudel, mõeldes ka kogu selle vägivalla peale, mis valitseb erinevatel pooltel, aga me loodame, et valimised toovad endaga kaasa pluralistliku tulemuse ja sellepärast soovimegi, härra suursaadik, teilt kuulda, kuidas teie olukorda hindate. Thank you very much, Mr Chairman and um, tere hommikust kõigile, aitäh, härra esimees! lugupeetud rahvasaadikud, daamid ja härrad, annan endast parima selleks, et teile selgitada seda, kuidas meie vaatame olukorda Kaeros. Kaeros taevas on selge, kes on seal kohal käinud, teavad seda ja seal ei ole ka praegu mitte mingeid erandeid nagu härra esimees ütles, meil on nüüd äh, vastu võetud põhiseadus, äh, mis äh, peegeldab ka rahva tahet. kuna demokraatia ja liit ja islami vennaskond boikoteerisid seda, siis see polnud väga hea ja peale selle ka meedia ei olnud väga soosiv nende jaoks, kes ei kampaaniat tegid aga selles dokumendis on ka positiivseid külgi. näiteks äh, see üks kaugele minevamaid sätteid äh, üldse Egiptuse ajaloos puudutab põhiõigusi, ka äh, soolist võrdõiguslikkust ja tõesti, see kõik tuleb nüüd seadustesse üle viia ja me loodame, et kui parlament valitakse nüüd paar kuud pärast presidendivalimisi, siis hakkab see kõik ka juhtuma, me peame tõesti ära ootama asjade kulu siis on veel ka võimude lahususe jaoks karmid meetmed paika pandud, eriti mis puudutab parlamenti ja presidenti. peale selle õiguslooja, äh, seaduslooja peab ka rohkem kontrollima seadusloomelist protsessi ja peale selle on välja töötatud palju paremad võimalused tasakaalus juhtimiseks ja tõesti, me elustame ka koostööd Egiptuse parlamendi ja Euroopa Parlamendi vahel. paljud nii-öelda parlamendisaadikud, kes sooviksid olla parlamendisaadikud, on kõik, on mulle ka öelnud, et kui väga nad seda hindavad ja mida kiiremini see juhtub, seda parem. põhiseaduses on ka meetmed, mis on ka meie jaoks vastuolulised, nagu näiteks, et äh, ei ole võimalik alati sõjakohtu ette inimesi viia. aga selles dokumendis on ka väga palju meetmeid, mis aitavad riigi uuesti suunata demokraatlikule kursile. nüüd tuleb tähelepanu pöörata presidendivalimistele. valimisseadus võeti just vastu ja seal on praegu probleeme sellega, et ei ole võimalik äh, proteste esitada, sest menetlust selleks ei ole. kui vaadata nüüd ajakava, mis on paika pandud põhiseaduses ja ülemineku presidendi avalduste kohaselt äh, umbes maikuus kõige varem võivad need äh, valimised toimuda, on Hitsabadi, kes kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kolmandasse vooru pääses kahekümne ühe protsendiga suure tõenäosusega asepeaminister temaga ei liitu, kuid äh, suuri tõenäosusega tuuakse välja veel ka teisi kandidaate, kuid me ei tea mitte midagi nende programmi kohta. siis parlamendivalimised äh, Egiptuse parteid on jällegi muutunud aktiivseks, sellepärast et äh, kell on käima pandud ja siia on kaasatud nüüd ka islamiparteid. otse loomulikult Vabaduse ja õigluse partei puhul ei ole üldse teada, kas nad üldse kavatsevad meiega liituda, kuid üks asi on täiesti kindel, et mingit sellist lepituse vaimu pole näha, isegi kui vaadata neid numbreid, on küll öeldud viimastel päevadel, et tuleb siiski lepitusmenetluse juurde tagasi minna see kõik on äh, nüüd toimunud äh, ja arvestades kõiki neid uusi julgeolekuohtusid äh, Xanxanail ja Egiptuse mandri osal ka ja peale selle on meil ka veel siin tänavatel meeleavaldajad ja ka muud liikumised ning seda kõike on ta väga täpselt jälginud ka julgeolekunõud. Euroopa Liit on mitmeid kordi hukka mõistnud ja ka tõesti Euroopa Parlament kõik, kogu terrorismi ja vägivallalained ja me jätkame seda. on väga palju põhjuseid, miks me peaksime siin olema mures. vaadates seda, kuidas Egiptus on äh, Ehm, millist rolli mängib Egiptus kogu maailmas. eelmisel kuul oli terrorirühmak Tarbas ter-, turismibussile, kus nii bussijuht kui ka väga paljud reisijad said surma ja tõesti ehm, kampaania väga palju ka julgeoleku äh, mõjutamiseks ja turismisektor on väga suure surve all, miljonite inimeste töökoht sõltub äh, turismist ja nad kannatavad just äh, sellepärast, et äh, turiste tuleb vähem ja nad kulutavad vähem ka seal. me oleme ka öelnud, et protsess peaks olema avatud kõigile, kes on vägivalla vastu ja toetavad demokraatlikke põhimõtteid ja on väga tähtis, et see protsess oleks võimalikult kaasav mitte ainult demokraatliku pöörde läbiviimiseks, vaid ka tõelise pikaajalise jätkusuutliku julgeoleku tagamiseks. see on see, mida egiptlased tõesti on lootnud pärast kõike seda, mis on toimunud jaanuarikuus kaks tuhat üksteist. ja peale selle ikka ja jälle toome välja inimõiguste küsimused, isegi kui saadakse aru, et julgeoleku kõige tähtsam küsimus ei ole kõikide küsimustega piisavalt tegeletud. viimane parlamendi resolutsioon ja Euroopa Liidu välisministrite järeldused, mis võeti vastu eelmise kuu välis- ja üldasjade nõukogul, on siin väga tähtsad. tuleb uurida mineviku kuritegusid siin, inimõiguste riiklik nõukogu on sellega tegelenud, ma arvan, et selle tööd tuleb ka tulevikus äh, jälgida, siis kõik see, mida on tehtud ajakirjanikega. ja peale selle ka kinnipidamistingimused, mis on väga suureks mureks, mitte ainult äh, meeleavaldajate jaoks, vaid ka teiste jaoks. Stavros Lambrinidis tegeleb selle küsimusega, paar kuu, nädalat tagasi käis ta ka Kairos ja te-, ja seal me tegelesime just nende samade küsimustega ja kodanikuühiskonna kaasamisega ja Euroopa Liidu operatsioonidega ja missioonidega me täpselt jälgime seal toimuvat olukorda. härra esimees, te mainisite siin ka kristlasi. ma arvan, et siin võime öelda, et nende olukord on natukene viimastel kuudel paranenud pärast kahe tuhande eh, kolmeteistkümnendat aastat, kus tõesti kirikuid põletati, nii et ma arvan, et kristlaste tuleviku osas võime me olla natukene optimistlikumad. nüüd majanduspoliitika, ma arvan, et ka siin on näha julgustavaid märke äh, peaminister Ibrahim Medlemi ajutises valitsuses on väga palju majandusega tegelevad ministrid, kelle maine on selline, et nad on avatumad kui varasemad ministrid. eriti, mis puudutab nende suhtumist rahvusvaheliste ja finantsinstitutsioonide vastu, sellepärast et praegusel hetkel Egiptus sõlm, sõltub kolme lahe, golfilahe riigi heldekäeluse, sest selline olukord ei saa jätkuda, nii et mida rohkem toetajaid see riik saab, seda parem. aga see ei juhtu kohe kindlasti praegu, kõigepealt tuleb meil sellest valimisperioodist üle saada. Al-Sisi peaminister ja ka rahandusminister on öelnud, et äh, poliitikatega tuleb jätkata ja nad on teinud väga palju ära ka Äh, kütusetoetuste kohta, see puudutab kakskümmend protsenti Egiptuse eelarvest ja kümme protsenti Egiptuse SKT-st, nii et see on väga tähtis. nii et siin tuleb võib-olla koordineerida natukene seda sõnumit, mida me anname ja äkki me peaksime siin ka teadlikustamise kampaaniat äh, kasutama ja alustama selleks, et seda subsiidiumite reformi nõuda. peale selle äh, oodatakse üle ka maksusüsteemi selleks, et maksusissetulekuid suurendada, tehakse siin majanduslikke edusamme, isegi kui maja, eelarve puudujääk võib olla kaksteist protsenti peale selle, ollakse rohkem avatud ka muudatusteks energiapoliitikas. ja kõik see läheb meie arvates õiges suunas, eriti kui me räägime reformidest majandusportfelli, kaubandusportfelli, investeerimisportfelliga tegelevad äh, ministrid on kõik üles näidanud tugevat poliitilist tahet parandada ettevõtluskeskkonda, mis on viimase paari aasta jooksul väga palju saanud kannatada ja investeerimisseaduse muudatused võttis valitsus äh, vastu ja see on nüüd presidendi käes, nii et mida kiiremini need äh, rakendatakse seda parem, eriti tähtis on tagada siin õiguslik järjekindlus. väga palju Euroopa Liidu ettevõtteid on kannatanud selle pärast, eriti need ettevõtted, mis varem tegelesid erastamisprotsessis, on tõesti olnud šokilaineks investoritele. ja on väga hea näha, et üleminekuvalitsus kohe oma tegevusperioodi alguses tegeleb ka nende küsimustega. aga tõesti, kõik on alles lapse, seal, me ei tea, kui kauaks see valitsus jääb äh, püsima kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta veebruarikuus ma äh, läksin Egiptusesse, praegu on tegemist sellest aastast saati neljanda peaministriga. eks me näe, äh, kui kauaks tema püsima jääb, kuid äh, reformimeelsust on üles näidatud ja see on hea. nii et see peaks olema julgustav märk, on terve rida küsimusi, mis on muutunud ka välispoliitika osas, meil ei ole vist härra esimees nii palju aega, et selle kõigega tegeleda, aga mainin lihtsalt paari Euroopa Egiptuse uued elustatud suhted Venemaaga, mis on, siin on olnud mõlemapoolseid kõrgetasemelisi visiite, mis põhimõtteliselt äh, ka Egiptuse välispoliitikat üleüldiselt äh, muudab ja peale selle Egiptuse jaoks on väga tähtsad ka äh, suhete elustamised Aafrika riikidega, sellepärast et tegemist on tähtsa riigiga Aafrika mandril kui, ja väga tähtis on sellepärast ka äh, tõkete ületamine Aafrika Liiduga. peale selle on äh, Etioopiaga suhete parandamine väga tähtis, praegusel hetkel on suhted pigem pingelised äh, ja siin võib-olla on neil vaja abi ka rahvusvaheliselt üldsuselt, ka Euroopa Liidult, kuid meie oleme ka väga selgelt öelnud, et kui see juhtub, siis taotluse peavad tegema kõik pooled ja praegusel hetkel etioopialased ei ole, ei tundu olevat sellest huvitatud, kuid on väga huvitav vaadata arenguid ja võib-olla teie võiksite ka siin seda arutada, sest tõesti järgnevatel kuudel võib selles osas küsimus väga raskeks muutuda. ja lõpetuseks meie panus, härra esimees, nagu te teate, Euroopa Liit esimest korda taotles äh, presidendivalimisteks äh, valimisvaatluste missiooni ja tehnilised ettevalmistused, äh, nendega tegeletakse Kairos ja on väga tähtis tõesti ka väga korralikult kontrollida, milliseid meetodeid kasutatakse valimistel ja vaadata ka, äh, millises õhkkonnas toimub kampaania, arvestades sealset äh, keskkonda. kui Stavros käis paar nädalat tagasi, siis äh, valitsuse liikmed, ka need, kes tegelevad äh, julgeolekuga, ütlesid, et nad teevad kõik selleks, et kõikidel kandidaatidel oleks võrdsed võimalused. ja tõesti, ametivõimud on aru saanud, kui tähtis see on. nii et mida kiiremini pannakse valimiste kuupäev paika, seda pole siiamaani tehtud, seda varem saame ka meie hakata oma meeskonda kokku panema. see, et me oleme valimiste protsessi niimoodi kaasatud, on meie arvates väga hea ja see peaks ka meie partnerlust tugevdama ja süvendama. ja ka kahepoolne austamine on väga tähtis ja suureneb. Käti Ashtoni panus on olnud ka väga suur, eelmisel aastal käis ta kuus korda seal, me loodame, et sellel aastal tuleb ta ka varsti äh, ja tõesti, ta käib nii. Äh, Stavros käib ka väga tähti, väga tihti, nii et tõesti, ma arvan, et selles osas on kõik hästi ja me oleme ka vägagi huvitatud inimõiguste olukorra parandamisest ja kodanikuühiskonna toetamisest, äh, andes nii nõu kui ka finantsvahendeid. siis äh, kuna nüüd on väga palju ka väljaspoolt hakatud sekkuma kui me soovime, et sekkumine oleks tõhus, siis tuleb seda tõesti teha nii-öelda küpselt, me peaksime praktilistele poolele mõtlema. me peaksime näiteks vaheldama parimaid õigusloomealaseid kogemusi ja selles osas vähemalt sellel pool on väga palju öelda. ning ma tõesti loodan, et selles osas parlament teeb rohkem ära. Savros Lambrinidis teab seda ka väga hästi ja ta tõesti üritab leida ka meetmeid, kuidas äh, meie saaksime aidata parandada õigusloomelist raamistikku, mis puudutab abi Euroopa naabruspoliitikat. Euroopa Liidu välisministrid on teinud väga selgeks, et me anname edaspidi ka abi majandus- ja sotsiaalvaldkonnas ja kodanikuühiskonna kaasamisel. on väga tähtis öelda ka seda, et eelmisel Äh, nädalal avastat-, avaldati uus äh, vaesuskaart. ja vaesus on tõusnud kahe tuhande kümnendaks protsenti, nüüd kakskümmend seitse protsenti ja tõesti haavatavad rühmad, naised, noored, talunikud kannatavad kõige rohkem vaesuse all. nii et need programmid, millele meie oleme keskendunud, on tööhõive, eriti noorte tööhõive, haridus äh,, linna ja maapiirkondade areng, me oleme tõesti erinevaid programme välja töötanud viimastel kuudel ja me üritame veel nende haavatavate gruppidega sellel aastal tegeleda. me üritame ka investeerimispanga kaudu programme toetada, liikmesriikide pankade kaudu ja Rekonstruktsiooni ja Arengupanga kaudu. ma arvan, et komisjon esitleb oma mõtteid ka veel sellel nädalal kaubandus ja investorid, me oleme teinud ettepaneku süvendatud vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, kuid praegusel hetkel pole meil äh, veel vaja läbirääkimistega alustada, sellepärast et kõigepealt peab poliitiline olukord stabiliseeruma, eks me näe, mis pärast valimisi tuleb. ja selle, me oleme tõesti nüüd hakanud kaaluma erinevaid võimalusi ja nagu ma eelnevalt ütlesin, esimesed märgid ettevõtluskeskkonna parandamiseks on valitsuselt tulnud ja see kõik on väga julgustav ja me jätkame sellega. härra esimees, daamid ja härrad, on täiesti selge, et meie partnerlus äh, Äh, Egiptusega, mis on väga tähtis riik sealses piirkonnas, on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis. kolm aastat on möödunud revolutsioonist ja riigil on väga suured väljakutsed, see puudutab nii energiat, majanduse arengut, sotsiaalset arengut ja, ja nii edasi. Need lahendused on kõik võimalik leida ainult Egiptuses ja võib-olla, kui me ei ole alati küll ühel nõul, tegemist on meie ühe vanima ja kõige lähima naabriga, nii et meie panus on väga tähtis. see koda, nagu ma olen öelnud ja ütlen veel kord ja lõpetan ka sellega äh,, mängib väga tähtsat rolli ja me loodame teid järgnevatel kuudel ka näha Kairos ükskõik millises kontekstis siis, kas valimisvaatlejatena või ka muidu. aitäh, härra esimees! Mr. Salafranca härra Salafranco, palun. Eh, jah, aitäh, lugupeetud eh, esimees ja tere tulemast siia ka suursaadikule. aitäh eh, selle eest, et te täna siin viibite ning andsite meile ülevaate Egiptuses toimuvast. viimati, kui viibisin Egiptuses ise rakkerühmaga sellest ajast peale on olukord muidugi kõvasti edasi arenenud. me tunneme suurt muret ebastabiilsuse pärast kogu riigis. Te ka rääkisite sellest. samuti on majanduslikku tasakaalutust. olgugi, et eh, defitsiiti, eelarve defitsiit vähendatakse kaheteistkümnele protsendile, aga me näeme, et vaesuse tase riigis tõuseb investeeringuid soosiv seadus on igati positiivne ja loodetavasti see toob endaga ka tulemusi kaasa. viitasite härra Lambrinidise visiidile. ja te rääkisite meile samuti olukorrast riigis, kuid ma tahaksin teada, milline on teie hinnang inimõiguste olukorrale riigis? Te, mulle jäi mulje, hindate positiivselt uut äh, põhiseadust. Te teate, et Euroopa Liit saatis tehnilise missiooni kohale, tegemist ei ole valimismissiooniga. valimismissioonid on presidendi parlamendi valimiste jaoks, aga tahaksin nüüd küsida, kas te olete valmis meile rääkima Äh, sellest äh, raportist, mis, mille koostab äh, põhiseaduslikku tööd toetav missioon. nii, me teame ka, et valimised leiavad varsti aset. aga valimised peavad toimuma poliitilise pluralismi kontekstis, kõik osapooled peavad olema kaasatud. demokraatlikud poliitilised jõud, mis riigis on, peavad olema kõik esindatud minul on siis eh, kandidatuur, kas on veel teisigi kandidaate teiste poliitiliste jõudude poolt? ja lisaks sellele te rääkisite sellest, et praegu eh, koostatakse nimekirju valimistel osalejatest, ka islamistlikud osapooled soovivad osaleda. tahaksingi teada, kui kaugele on jõutud praegu tööga ning ei tohi samuti unustada seda, et tähtajad on ju väga lühikesed. tulenevalt ka sellest, mis põhiseaduses on. härra Moran, kui me tahame soosida poliitilist üleminekut, siis me peame tagama et riik oleks stabiilne ning et terroristlike akte enam korda ei saadetaks. ainult usalduse alusel on võimalik sellel riigil edasi liikuda. suur aitäh kogu tehtud töö eest koha peal. tegemist on olulise riigiga, me teame seda niigi. ja on selge, et see, mis Ukrainas on juhtunud nüüd ka sellest nädalavahetusest peale, seetõttu me oleme natukene Egiptuse unustanud, aga Egiptuses toimuv on samuti esmatähtis. tänan veel teid tänahommikuse sõnavõtu eest. tundub, et muid alternatiive ei ole peale teekaardi, mis põhineb põhiseaduslikul protsessil, nii et suur aitäh veel kord! Thank you very much, president. suur tänu, esimees ja suur tänu külalisele, et äh, olete siin meiega ja andsite meile ülevaate olukorrast praegu. minu viimane külastus Egiptuses äh, toimus just siis, kui rakkerühm oma tööd alustas ja olen püüdnud silma peal hoida arengutel. nüüd üks oluline küsimus mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste kolleegide jaoks on olukord Hiina poolsaarel. Te mainisite seda lühidalt, et olukord on halvenenud. arvan, et osa probleemist on seotud turvapiirangutega, lepingutega, mis on sõlmitud Iisraeli ja Egiptuse vahel, kas see on endiselt nii või on Egiptusel nüüd juba võimalik rohkem äh, truppe ja, ja sõjavarustust sinna saata? ja siin on suureks probleemiks muidugi ka sisserändajate äh, täiesti ebainimlik kohtlemine, need on siis põgenikud Sudaanist ja Eritreast, kes üritavad kas jõuda Iisraelisse või siis äh, lõpuks ka Egiptusesse. ja neid võetakse pantvangi eelkõige peduiinide äh, selliste gängide poolt ja nad tegutsevad äh, äärmise julmusega tahaksin küsida, kas Egiptuse avalikkus on ka sellest küsimusest huvitatud või ei ole see üldse tähelepanu all ja mida võiks teha, et seda olukorda parandada ja äh, seda nähtust, äh, et see nähtus kaoks. ja teine küsimus puudutab ühte teemat, mida samuti lühidalt mainisite, nimelt et Egiptus on väga tundlik kõikvõimaliku välissekkumise suhtes äh, või ka äh, rahalise sekkumise suhtes äh, MTÜ-de poolt ja ma tahaksin küsida, kas midagi on muutunud paremuse poole rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide olukorras, kes veel tegutsevad Egiptuses, aitäh! Uh, thank you härra Tänak, palun. aitäh. tere tulemast härra äh, Moroniga, härra Moronile ja suur tänu selle ülevaate eest Egiptuse kohta. ma saan öelda oma fraktsiooni nimel, et meil on, me oleme väga rahul sellega, kuidas olukord kujuneb, stabiliseerub ja eelkõige just äh, kopti päritolu valijad äh, on toonud välja, et seal on toimunud äh, olulisi paranemisi olukorras, kuid seoses, kuid on siiski ka murettekitavaid olukordi näiteks, mis puudutab moslemi vennaskonna liikmete surma ja politseivägivalda, nii et olukord on küll paranemas, aga siiski tuleb meeles pidada, et väga palju isikuid on endiselt vanglas ja samuti Marsi enda küsimus, millised süüdistused talle esitada ja nii edasi. mul on veel selline küsimus, et kuidas on majanduslik olukord ja eelkõige turism nüüd, kus olukord on stabiliseerumas kohe pärast revolutsiooni oli olukord ju äh, Egiptuse jaoks lausa katastroofiline, aga nüüd, äh, kui stabiilsus on suurenenud, äh, siis see muidugi ka on elanikkonnale hea. ja veel üks küsimus, mis puudutab üleüldse, üleüldiselt Egiptuse rolli Araabia maades, eriti seoses Saudi Araabia, Kuveidi, Katari su suhetes kellest äh, osad äh, toetavad morsid, teised mitte, Katar on, tundub olevat ähm, moslemi vennaskonna toetaja, samas kui teised toetavad äh, uut sõjaväe toetatavat valitsust. kuidas teie seda olukorda näete, kas Katar, kas me peaksime kasutama siin Katari mm, abi äh, et võidelda selliste ohtlikemate rühmituste vastu ja üleüldiselt, kuidas saaksime survet avaldada neile äh, araabia riikidele. aitäh, eesistuja. suur tänu äh, delegatsiooni juhile. suur tänu selle analüüsi eest äh, praeguse olukorra kohta Araabia kevad äh, toimus nüüd juba kolm aastat tagasi, rakkerühm äh, alustas oma tööd poolteist aastat tagasi. tahaksin teha väikese tagasivaate. mul on üks üldine küsimus, mis juhtus? võib-olla saaksite veidi mõtiskleda valjult selle üle, millist rolli on Euroopa Liit viimastel aastatel selles piirkonnas mänginud miks ei ole olukord kujunenud nii, nagu me ootasime? rakkerühm on nüüd juba üle aasta tööd teinud ja kuus miljardit eurot on, on investeeritud selle töösse. kas me oleme üle hinnanud rakkerühma, mis tegelikult juhtus? kuidas oleme sattunud sellisesse olukorda? nagu meil praegu on, kas me ei ole piisavalt mõju avaldanud, võib-olla ei ole, võib-olla sellepärast, et Pärsia lahe riikide roll on nii tugev, võib-olla saaksite veidi selle üle mõtiskleda, et kas senine strateegia on olnud kasulik. kas siis meie naabruspoliitika on olnud edukas või pigem läbi kukkunud? ja tahaksin ka küsida, kui nüüd veebruaris, ähm, veebruarikuises deklaratsioonis nõudsime, et äh, jätkuks rahumeelse lahenduse otsimine ja senine vahendaja jätkaks oma tööd, kas see on äh, illusoorne lootus ja lõpetuseks, kas on äh, selline katastroofi stsenaarium ka ette näha, et kordub see, mis, mis juhtus Algeerias kakskümmend aastat tagasi. olukord on ju prognoosimatu. muidugi teil ei ole ka kristallkuuli, et äh, tulevikku vaadata, aga võib-olla oskate midagi öelda selle kohta, et kas on karta see, et kahekümne viie aasta tagused äh, traagilised sündmused äh, Alžeerias võiksid korduda? härra Atkins, palun mõned küsimused. esiteks, iga kord, kui ma lähen Gazasse, siis pean ma läbima eh, Egiptuse rahva kaudu ja teiste keerukate sisenemispunkti kaudu, võttes arvesse eh, seda probleemi, mis on moslemi vennaskonna Egiptuses ja, ja sellega, et, et eh, et nende võim on Hiina poolsaarel praegu, siis, siis milline võiks, võttes arvesse, et Iisrael takistab äh, igasugust äh, juurdepääsu Gaza, äh, Gazale, siis mind huvitaks, milline võiks olla Egiptuse roll siin. edasi, ma tean, et see on imepisike vähemus, aga siiski on olemas moslemid, kes ähvardavad pommitada ajaloolisi mälestusmärke ja see tekitab äh, minus küsimuse, mis, mis puudutab maailmapärandit äh, Vahemere ääres. kas siin võiks Euroopa Liit midagi ära teha? ma tean, et olukord ei ole Egiptuses nii hull kui Liibüas, aga see mure on siiski üleval ja see on äh, sedavõrd vaimustav piirkond just ajaloo seisukohast e, järgmiseks, kas te saaksite midagi öelda ka veeprobleemi kohta, võttes arvesse, et äh, et siin on, võib tekkida tõesti suuri probleeme ühel või teisel viisil üsna, üsna lähedases tulevikus, nii et kas te võiksite natukene veeprobleemi kohta öelda? Thank you, President. Uh, Ambassador, it's good to see you here suur tänu, esimees, ütleb proua Šaake ja aitäh delegatsiooni juhile, härra James Moranile. ma leian, et meil on siin mitmeid põhjuseid olla murelikud arengute üle Egiptuses ja ma nõustan kolleeg ähm, eelkõnelejatega ja mul on hea meel, et ka kõrge esindaja Catherine Ashton on selle koja ees seisnud, aga sellest on juba liiga kaua aega möödas, nii et meil on hea meel, et nüüd on võimalik rääkida ka sellest, mida kõrge esindaja ütles pärast referendumi ja see oli minu meelest äärmiselt veider seisukoht ja tekitab segadust selles suhtes, mis on Euroopa Liidu seisukoht. ta ütles, et Euroopa Liidu ekspertide valimiste jälgimismissioon siis jälgib seda olukorda ja seda, et valimised korraldatakse korrapärasel viisil. ta ütles ka, et ei ole toimunud äh, mingeid ebatavalisi sündmusi, mis võiks mõjutada tulemusi, ei ole olnud ka vägivaldseid kokkupõrkeid, mis viiks surmajuhtumiteni ja siis on ka öeldud, et täpsemalt tuleb vaadelda valimiste tulemusi ja on ka väga, väga suur äh, osa poolthääli, mis näitab, et äh, põhiseadusele on äh, oluline toetus. see läheb veel edasi, aga minul tekib küsimus, kas see peaks olema tõesti meie vastus, kui poolthääli oli üheksakümmend kaheksa protsenti, kui on teada, et selle referendumi äh, vastaseid on hirmutatud, et nad ei võtaks osa, et neid on äh, laimatud ka meedias. kui panna siin kõrvuti kaks avaldust, ühelt poolt aktivistid äh, kes on, kes on siis äh, juba aastaid tegutsenud ja teiselt poolt siis Euroopa Liidu kõrged ametnikud, kes on öelnud, et olukord on võib-olla ei ole kunagi hullem olnud. kui nemad ütlevad, et äh, nad pole kunagi varem nii hullu olukorda näinud, siis ma ei mõista, miks on selline lõhe nende väljaütlemiste vahel ja kõrge esindaja avalduse vahel ja ma olin ka üllatunud, et ei, et äh, Euroopa Liidul ei olnud, äh, Euroopa Liit ei reageerinud kuidagi mul siia avaldusele. nii et äh, ma arvan, et me peame kindlustama seda, et meie publik oleks ne-, selliste riikide avalikkus, kes soovib näha muutusi tulevikus ja see, et me ei ütle selgelt, mida see enam enama eest poliitika tegelikult tähendab, vaid äh, selle asemel püütakse leida sellist lahendust, mis sobiks kõigile väga mitmekesistele probleemidele neis riikides. see, see kõik ainult vähendab meie poliitika tõhusust, nii et võib-olla saaksite vastata neile küsimustele, meil on tulevikus äh, äh, oodata veel mitmeid valimisi äh, ja ma arvan, et me peaksime siin kõike äh, kõike seda arvesse ähm, võtma, kui me hindame neid sündmusi. suur tänu. Äh, siin oli terve rida väga hästi informeeritud küsimusi, ma ei tea, kas mul on aega neile kõigile vastata, aga annan endast parima. härra Salafranca härra Sta-, Stavrose külastuse kohta, ma ei tea, kas tal on olnud võimalust teiega ühenduses olla hiljuti, aga ma tean, et ta on teiega üldiselt ühenduses, ta eh, tema külaskäik oli üsna edukas, me kohtusime esimest korda eh, peaprokuröriga ja sellel oli väga oluline mõju ka, mis puudutab eh, mis puudutab siis äh, kinnipeetute olukorda ja me loodame, et see avaldab ka teatud mõju, sest äh, siseminister ütles selgelt, kui me nendega kohtusime, et äh, nemad on avatud ja meie püüame edasi survet avaldada saadikute tasandil see on siis äh, lisaks äh, veel seadusandlikele küsimustele ja nii edasi. ma olen nõus, et äh, konstitutsioon näeb välja palju lubavam mitmes mõttes, kui kui minevikus on tundunud. nüüd, kui tulla valimiste juurde, siis ma, ma tuleksin üheksateistkümnenda jaanuari avalduse juurde hiljem, aga mis puudutab hääletust, siis seda jälgis jälgimismissioon meil ei olnud äh, piisavalt aega selle organiseerimiseks. ja ma ei tea, kas välisteenistusel saab veel anda rohkem üksikasjalikumat infot selle kohta, aga üldiselt see missioon oli jah, piiratud võimalustega. me peame vaatama, kuidas me tulevikus saame seda paremini korraldada me teame praegu ainult ühte kandidaati, härra Sabahid on tõenäoline teine kandidaat, kas keegi seab veel kandidatuuri üles, võib-olla. mõned usuvad, et äh, võib tulla mõni kandidaat, kes püüab äh, ahvatleda just islamimeelsemaid valijaid, nii et me ei tea, seda saab näha järgmistel nädalatel. islamipartei on äh, vägagi aktiivsed, parteid salafistid ja on veel mõned parteid, mis on olnud aktiivsed ja tundub, et soovivad osaleda. muidugi elevant toas on Vabaduse ja õigluse partei, keegi ei tea, kas nad muudavad oma kurssi parlamendivalimisteks, hetkel see ei tundu tõenäoline, aga eks näis. nüüd, mis puudutab Siinai poolsaare olukorda, vabandan, et seda ei maininud, me oleme väga teadlikud kolmeteistkümnenda märtsi deklaratsioonist, mis parlament vastu võttis, mis puudutab inimkaubandust ja see on tõesti äärmiselt murettekitav küsimus kõigile liikmesriikidele. meil on toimunud mitmeid arutelusid välisministritega selle küsimuse üle. olukord on muidugi kohutavalt keerukas hetkel siin ja Siinai poolsaarel ja üks suur probleem on juurdepääs et diplomaadid, valitsusvälised organisatsioonid, et nad saaksid, et nad pääseksid ligi ja näeksid, milline olukord on, see on keeruline, see on väga ohtlik. seal tegutseb rühmitusi, kellega, kes nalja ei mõista, nii et me peame siin olema väga ettevaatlikud. meil on olnud väga pikki arutelusid äh, suursaadikutega selle üle, ma arvan, et deklaratsioon on väga hea, ma ja ma usun, peaksime selles suunas edasi liikuma nüüd äh, Egiptuse ja Iisraeli julgeolekujõudude koostöö tundub olevat üsna efektiivne, seda saame üsna kindlalt äh, öelda, nii et ma arvan, et siin on palju erinevaid äh, aspekte ja need kõik ei ole koha peal kujunenud, vaid on ka osaliselt Euroopa jõud, mis seal oma rolli mängivad. kümme aastat tagasi pigistati silm kinni Hiina poolsaare suhtes ja Egiptuse julgeolekujõud annavad endast parima, aga ja, ja nad ka koguvad kogemusi või võitluses terrorismiga, aga selge on see, et see võtab aega ja teg-, ja olukord on väga ohtlik. nüüd ähm, rahvusvaheliste ähm, valitsusväliste organisatsioonide olukord on kaugel ideaalsest ja seal on palju probleeme. Ähm, soli-, äh, sotsiaalse solidaarsuse minister, keda te samuti tunnete või paljud teist tunnevad, äh, tema ministeerium siis registreerib äh, selliseid valitsusväliseid organisatsioone, tal on ka endal pikaajaline kogemus ja ta on teinud palju väga muljetavadaid edusamme koostöös valitsusväliste organisatsioonidega viimastel aastatel. nii et ta on väga teadlik inimene ja on lootust, et olukord paraneb, me jälgime seda suure hoolega. nüüd, eh, mis, mis puudutab see olukord, mis on, mis on Luxoris, see on äärmiselt äh, problemaatiline ja see mõjutab äh, perekondi, kogukondi selles piirkonnas ja, ja ka teistes piirkondades, näiteks Sharm, äh, Sharm el Sheikh, see on nüüd, äh, see on nüüd nii-öelda kustunud kaardilt ja muidugi turismiminister teeb ähm, kõik, mis võimalik, et seda äh, olukorda lahendada. kuid see on äärmiselt murettekitav küsimus ja ja see selgitab ka, miks on äh, vaesust äh, nii palju kasvanud viima-, viimastel aastatel. üheksa miljonit töökohta, üheksa miljonit inimest sõltub äh, turismisektorist. Egiptuses on teisel kohal pärast põllumajandus, nii et see on äärmiselt oluline sektor Egiptuses. ja muidugi see ei taastu enne, kui on teatud äh, minimaalne julgeolek taastatud vähemalt Hiinas ja muidugi Punane meri on teine äh, piirkond, mis on problemaatiline. nüüd äh, nüüd mis mis puudutab Araabia, teisi Araabia riigis, siis on selgelt teatud lõhe ja just ähm, äh, mis puudutab moslemi vennaskonda, Egiptus on maksnud tagasi suure osa rahast, mis ka Katar neile annetas, nii et äh, sidemed või suhted Katariga on hetkel äärmiselt keerukad Egiptuses. suur tänu ka selle strateegilise küsimuse eest, et mis rolli me oleme viimaste aastate jooksul mänginud. ma olen kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta veebruarist äh, oma koha peal olnud ja ma saan öelda, et me oleme tõesti andnud endast parima, me ja eelmisel aastal me ka tõesti andsime endast parima, et jõuda lepituseni koos, koos Catherine Ashtoniga ja ähm, see ei õnnestunud erinevatel põhjustel, ma arvan, et me ei oleks tõesti enamat teha saanud, võib-olla et nendel teistsugune seisukoht, aga minu meelest meil tõesti ei olnud võimalik ähm, midagi enamat teha. sest et äh, kõik pooled peavad tahtma see tulemusele jõuda ja võib-olla saame lihtsalt oma kogemust kasutada, et järgmisel korral jõuda paremate tulemusteni. rääkides nüüd äh, Alžeeriast, siis äh, siin on olukord väga erinev. Egiptuses oli ähm, ähm moslemi vennaskond äh, tsiviiljõud, nad ei olnud sõjaline ju tingimata, aga nad olid ähm, Äh, tsiviiljõud ja see on see, mis eristab äh, olukorda oluliselt Alžeeriast. meil on siin väga suur töö veel teha ja me peame tõesti ka õppima oma kogemustest, nii palju selle kohta. nüüd, mis puudutab Gazat, siis ähm, väga keeruline küsimus, jällegi olukord ei muutu äh, lihtsamaks. Hamas äsja killustati Egiptuses, kuigi huvitaval kombel vaherahu läbirääkimistel Egiptus osales, nii et Egiptusel on siin ka äh, omad äh, suured huvid, aga näe hetkel, et äh, siin võiks olukord paraneda. ka arvestades majanduslikku olukorda Egiptuses, võib-olla pärast valimisi võiks asi muutuda mm, paremuse poole selles väga keerukas küsimuses. mis puudutab ähm, pärandi kohti, siis ma täiesti nõustun ja me ka äh, püüame varastatud äh, või meil on selline programm algamas, et, et varastatud äh, kultuuriväärtusi tagasi saada. Mm, hoian teid kursis sellega. nüüd mis puudutab vee küsimust, siis siis muidugi kiplased tunnevad ennast ka väga ohustatuna me ähm, äh, üheksakümmend viis protsenti magevest tuleb Niilusest ja, äh, ja hetkel ka käivad äh, tööd selle nimel, et, et selle ehitada tamme, seal on ähm, viivitusi võib-olla pärast valimisi tõesti, ma ei taha seda pidevalt vabandusena kasutada, aga võib-olla tõesti pärast valimisi on Egiptusel võimalik edasi liikuda, hetkel on see nüüd äh, nende jaoks problemaatiline, me, aga me peame olukorda väga tähelepanelikult jälgima, sest äh, see võib äh, viia, või see võib tõesti eskaleeruda. igal juhul mõistsime teie sõnumid Ehm, nüüd, mis puudutab ehm, hääletuse tulemusi ja üheksakümmend kaheksa protsenti, jah, see on selline kahtlustäratav tulemus, aga tuleb võtta ka arvesse, et tõepoolest ka boikoteeriti seda valimist, väga suur hulk inimesi lihtsalt ei, ei hääletanud, nii et seda tuleb ka meeles pidada. teisest küljest oma avalduses me minu meelest küll äh, väljendusime ettevaatlikult. minu meelest piisavalt ettevaatlikult ja ma arvan, et oluline on vaadata ka sisulisest küljest, milline konstitutsioon, millise konstitutsiooni üle hääletati ja ma olen nõus, et seal on probleeme, aga on teatud osi sellest konstitutsioonist, eriti mis puudutab inimõigusi, mis on äh, olulised ja me peame seda tähelepanelikult jälgima, sest äh, Egiptuse rahvas on hääletanud selle poolt ja nüüd äh, peab siis valitsus ka neid lubadusi täitma. mis puudutab parlamenti, siis seal on muidugi veel palju tööd teha, et Euroopa Parlament peaks tegema Egiptuse parlamendiga koostööd ja see on tõesti ka võimalus, et jagada oma väärtusi ja lõpetuseks äh, enam enamahes poliitika. ma arvan, et Egiptuse puhul on selgelt näha, et kui me soovime sellist ideed kasutada, siis tuleb alati arvestada konteksti ja seda rakendada arukalt, mitte, mitte selliselt, äh, sellisel üleüldisel viisil ja raske käega, vaid siin tuleb tõesti väga sihitult tegutseda eriti Egiptuse puhul. muidugi tuleb rääkida ka rahast, ma arvan, et meie, meie abi kvaliteet on väga hea, aga aga see on väga vähe võrreldes näiteks sellega, et seitseteist miljardit äh, dollarit tuli Pärsia lahe riikidest ja on veelgi rohkem rahalisi vahendeid tulemas ähm, osa ka laenude, laenudena ja seda tuleb ka silmas pidada. teisest küljest mõnedes konkreetsetes valdkondades oleks meil võimalik olla edukamad, kui me tegutseksime sihipärasemalt. aitäh See...! suur tänu, härra Moran! enne kui eh, katkestan koosoleku, siis meenutan, et kell kolm tervitame siin Euroopa Ülistinuse Ameerika osakonna tegevdirektori Kristjan Lefferit. aitäh kõigile!